Okay, let's start, dear colleagues. kolleegid, alustame. ma pakun välja järgmised muudatused teie heakskiiduks. hääletamine lükatakse edasi viieteistkümnenda septembrini kell seitse viieteistkümneni ning äh, ja punkt kakskümmend kuus, mis puudutab eh, romide integratsiooni, lükatakse edasi järgmisele kohtumisele punktid kakskümmend seitse, kakskümmend üheksa automaatse andmevahetuse kohta seoses eh, sõrmejälgede andmevahetuse eh, kohta Rootsi, Belgia, Poola vahel algab kuusteist viiskümmend, punkt kolm, punkt kolmkümmend on VIS ning ähm, raporti projekti äh, esitlemine nõukogu poolt algab kell seitseteist null null punkt kolmkümmend üks Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriigi vihmavarjulepingu kohta äh, esitatakse seitsmeteist kahekümne viis kaheksateist null nullini. erakorraline koordinaatorite kohtumine algab kaheksateist null null suletud uste taga kui äh, sel, kellelgi selle vastu midagi pole, siis sellisel kujul ka äh, päevakord võetakse vastu. kallid kolleegid, äh, palun võtke arvesse ka seda, et horvaadi ja valikeelne tõlge ei ole tänasel kohtumisel saadaval. nüüd siis teataksin koordinaatorite soovituste vastuvõtmist. kõigepealt eh, raportööride eh, eh, nimetamine, tema Kirkhoff nimetati raportööriks ligipääs viisainformatsioonisüsteemi konsulteerimisele liikmesriigile vastutavate ametite poolt ning Europoli poolt ennetamiseks, terrorirünnakute ennetamiseks, tuvastamiseks ja uurimiseks ning teiste tõsiste kriminaalkuritegude uurimiseks Monika Vlasikova-Venova nimetati järgmise kolme raporti raportööriks. kõigepealt automaatne andmevahetus, sõrmejälgede infovahetusega Rootsis, automaatne andmevahetus sõrmejälgede andmevahetumiseks Belgiaga, automaatne andmevahetus sõrmejälgedega las infovahetuseks Poolaga koordinaatorite soovituste nimekiri on lisatud kohtumiste dokumentidesse. kas komisjon eh, toetab neid koordinaatorite otsuseid? tänan ning eh, nüüd võtame, kinnitame ka kaheksanda jaanuari ja veebruari eh, kohtumiste protokollid kui kellelgi midagi selle vastu pole, siis kuulutame need kinnitatuks. nüüd on päevakorrapunkt neli, e, neli, viis, kuus, seitse. kallid kolleegid, järgmised päevakorrapunktid, no esitab nõukogu ja komisjon, mis Eh, puudutab eh, uusi psühhotroopsete ainete kontrollimeetmete rakendamist. Eh, ning konsultatsiooni periood algab täna, saadeti vastav kiri parlamendile ning sellega seoses meie komisjoni koordinaatorid otsustasid oma seitsmendal septembril kohtumisel tööd teha ainult inglise keeles annan nüüd sõna komisjonile ja nõukogule, et nad esitaks oma ettepanekud ning pärast seda esitame raportid. härra Matthew, kes esitab eh, Luksemburgi eesistumist, eh, teil on praegusel hetkel sõna. aitäh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Kohus otsustas mõni aeg tagasi, et enne rakendus otsuste vastuvõtmist uute psühhotroopsete ainete osas peaks konsulteerima komisjoni ja nõukoguga, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprilli otsusega kooskõlas olla ja et võtta arvesse ka uut kohtulahendit, tegeles äh, narkootikumide horisontaalne töörühm nende teemadega ja mõni nädal tagasi esitati nende Äh, dokumendid parlamendile, eelkõige libekomisjonile. nagu te kõik olete väga hästi teadlikud, räägime me siin kontrollimeetmete kehtestamisest mõningatele väga ohtlikele uutele pühotsoo-, püho-, psühhotroopsetele ainetele. Äh, probleem on selles, et tegemist on illegaalsete psühhotroopsete ainetega, kuid samas on need tarbijatele suhteliselt lihtsalt kättesaadavad Äh, kusjuures nende ainete täpne koostis ja nende oht tervisele ei ole veel täiesti kindlaks tehtud ning seetõttu on see narkovastase võitluse töörühmadele äärmiselt keeruline väljakutse. ma nimetan need ained, mille osas me kavatseme kontrollimeetmete kehtestamise korda kasutada. esimene uus psühhotroopne aine on neli met-, metamfetamiin, selle kohta on kakskümmend üks surmaga lõppenud õnnetut, õnnetust registreeritud ja samas ei ole tal mitte mingisugust meditsiinilist väärtust. järgmine on viis kaks aminopropüülindool ja see sellega on juba ka kaasnenud mõningad surmaga lõppevad õnnetused, samamoodi mingisuguseid meditsiinilisi kasusid sellel ainel ei teata olevat. järgmine kontrollmeet-, meetete alla kuuldu, kuuluv aine on kakskümmend viis AIBIM ning AH seitse üheksa kaks üks ja samuti kolm neli MDPV on ained, äh, mille osas soovitakse kehtestada kontrollimeerdeid. MDPV ise on juba põhjustanud umbes sada surma ja sellest, sellega seondunud õnnetustest on räägitud vähemalt kaheksas liikmesriigis järgmine selles nõukogu meetmes tuleb nimetada ka seda, et aine 4.4 DMAR on umbes 31 surma põhjustanud kolmes liikmesriigis ning järgmine aine MT45 on seotud vähemalt 28 surmajuhtumi põhjustamisega kogu Euroopa Liidus. Tahan ka nimetada, et kõik uued psühhotroopsed ained on väga suureks ohuks rahva tervisele, juhul kui need hakkavad laiemalt kättesaadavaks muutuma. olemasolevad teaduslikult tõestatud ained on andnud piisava ülevaate nende uute psühhotroopsete ainete omaduste kohta ja selle põhjal on otsustatud, et nad vajavad kontrollmeetmete kehtestamist. eesistuja ja nõukogu on veendunud, et parlament jagab meie seisukohta, seisukohta, et need ülalnimetatud psühhotroopsed ained peaksid alluma kontrollimeetmetele ja me loodame, et me saame need otsused vastu võtta võimalikult kiire, kiiresti, aitäh! suur aitäh! nüüd proua Mata komisjoni poolt, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed Äh, Luksemburgi eesistuja tegi väga põhjaliku esitluse nendest psühhotroopsetest ainetest, aga mina lisan lihtsalt mõned põhjused, miks komisjon, komisjon soovib, et need uued ained allutataks kontrollmeetmetele. seetõttu, et need on juba põhjustanud terve hulga surmaga lõppenud õnnetusi ja tervisekahjustusi paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Nad on tõesti äärmiselt ohtlikud ja väga paljudel juhtudel müüakse neid tänavatel ja nad vahetavad, asendavad nii-öelda vanu tuntud eh, eh, ebaseaduslikke narkootilisi aineid, samuti on neid võimalik osta internetist. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta nõukogu otsusega kehtestatud kontrollmeetmed ütlevad, et riskihinnangu põhjal Ähm, millega on, mille on välja töötanud MCDI äh, teaduslik komisjon. Nende alusel otsustatakse nimetatud ainete keelustamine või kontrollimeetmete kehtestamine. hetkel oleme seisukohal, et need ained tuleb keelustada kogu Euroopa Liidus ja võttes arvesse seda ohtu, mida need kaheksa ainet põhjustavad, oleme me tõesti seisukohal, et tegutseda tuleb kiiresti. suur tänu! aitäh. nüüd härra Michal Boni kaks raportit, kaks tuhat neliteist null kolm neli null ja teine raport, mille kirjutas härra Booni, on kaks tuhat kolmteist null null kakskümmend üks. härra Booni ütleb, suur aitäh, ma soovin teile tutvustada kahte äh, rakendusotsuse kohta käivat äh, raportit Need on siis kolm äh, uut psühhotroopset ainet, mis, mille osas on vaja kontrollimeetmeid. Nende mõlemad aine puhul on parlamendiga konsulteeritud. esimene otsus kaks tuhat neliteist null kolm neli null puudutab kahte ainet, üks neist on siis neli punkt neli DMAR ja teine MT nelikümmend viis, need on mõlemad loomulikult lühendatud nimed. mõlemaid aineid on MCDDA teaduskomisjon hinnanud, neli neli DMRA kohta esitati andmed kahe tuhande neljateistkümnenda aasta septembris komisjonile ning sellele ainele kehtestati kahekümne tuhande kaheteistkümnendal aastal L ohtlikkuse tase liikmesriikides kahe tuhande kolmeteistkümnendast aasta juunist kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunini on registreeritud registreeritud surmajuhtumeid seoses selle ainega ja seetõttu on see nii inim- kui veterinaartarbimiseks keelatud. teine aine selles samas raportis on niinimetatud MT nelikümmend viis, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kuuendal oktoobril esitati selle aine kohta andmeid, selle aine puhul registreeriti kakskümmend neli surmajuhtumit kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulist kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juulini ja selle aine kohta samuti ei ole teada mingisugust kasulikku mõju ei inim- ega loomatervise, tervisele. mõlemad ained kuuluvad ÜRO narkootiliste ainete konventsiooni ja psühhotroopsete ainete konventsioonide põhjal kontrollimeetmete alla. praegusel hetkel ei ole neid hinnatud ÜRO poolt ja ÜRO ei ole, tegele ka sellega ning ei ole planeerinud hinnata nende ainete kahjulikkust. see kuna mõlemad ained on osutunud ohtlikuks Äh, vastavalt EMCDE e hinnangutele ja kõik nõuded, mis on tarvis kontrollimeetmete kehtestamiseks, on täidetud, siis ma arvan, et me pöördume ettepanekuga võtta vastu kontrollimeetmed nende ainete osas. küsimus on ainult selles, miks me seda teeme nii hilja, kuna me, kui me teame nende ainete kahjulikuks mõjust juba aasta aega. sellest seisukohast lähtudes tuleks meeles pidada, et me töötame ka uue süsteemiga, uue süsteemiga, mis võimaldab ajutusi keelde kehtestada ainetele, ehk siis need ained keelatakse ära otsekohe, kui esimene hinnang neile on antud. see tähendab seda, et nad kõrvaldatakse turult oluliselt kiiremini kui aasta pärast, pärast äh, hinnangu andmist. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal aprillis võttis ka Euroopa Parlament selles küsimuses otsuse vastu, kuid nõukogu on jätkuvalt äh, oma tööga pooleli, siiamaani ei ole mingeid tulemusi antu, andnud nende töö ja ma seetõttu pöördun Luksemburgi eesistuja poole ettepanekuga, et nad läheksid, kiirendaksid oma tööd, sellepärast et olukord on üsna kole, meil on järjest rohkem ja rohkem ohvreid ja me ei tohiks enam aega raisata. nüüd teine raport, mida ma tahaksin teile tutvustada, on siis raport, mis käsitleb neli metamfetaniimi suhtes kontrollimeetmete rakendamist. selle toimiku number on kaks tuhat kolmteist murd null null kakskümmend üks konsultatsioonimenetlus ja konsultatsioonimenetlus eh, ENVis käis peeti juba, seda ainet on avastatud viieteistkümnes liikmesriigis ning neljas liikmesriigis kokku on registreeritud kakskümmend üks surma. see aine on äärmiselt toksiline ning on ka mõningaid tõendeid, mis kinnitavad, et tegemist on äärmiselt ohtliku ainega ja eriti ohtlik on ta siis, kui võtta teda teiste ainetega koos. samamoodi ei ole selle aine puhul avastatud mitte mingisugust kasu ei inimese ega looma tervisele. ÜRO süsteem praegusel hetkel seda ainet ei hinda, seetõttu me peaksime ka selles valdkonnas olema aktiivsed. see otsus asendab nõukogu otsust number sada kakskümmend üheksa aastast kaks tuhat kolmteist, millega Euroop-, millega Euroopa kohus tuli välja mm, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillis. kõige olulisem on see, et äh, nõukogu peab parlamendiga konsulteerima, enne kui nad võtavad vastu mingisuguse otsuse kogu Euroopa Liidu ulatuses rakendatavate kontrollimeetmete osas mõningate psühhotroopsete ainete osas ning äh, tegemist on uus, vana öö, äh, otsus ei kaota jõudu enne, kui uus jõustub, seega tegemist on turvalise on turvalise süsteemiga ja aine on kogu aeg kontrollimeetmetele allutatud. suur tänu ja ma teen ettepaneku, et me, et me kiidaksime heaks need dokumendid ja samuti tänan komisjoni ja nõukogu koostöö. suur tänu ja nüüd äh, proua Theresa Jimenez suur aitäh. kõigepealt sooviksin tänada nõukogu ja komisjoni ja härra Bonit tema sõnavõtu eest ja tehtud töö eest. pärast härra Boni poolt tehtud sissejuhatust ei hakka ma kordama seda, kui oluline on see, et parlamendi teavitataks nõukogu poolt äh, seoses uute psühhotroopsete ainete kasutusele võtmist. esitan täna kaks raportit, millele ma nõukogu, milles ma nõukogu ettepanekule muudatusettepanekuid ei teinud. sõnum on selge, need uued ained tuleb kontrolli alla saada kogu Euroopa Liidus, see aitaks ära hoida seaduse rakenduses tekkida võivaid tõkkeid piiriüleses tegevuses see aitaks ka tarbijad ära hoida äh, ohtusid, mida toovad kaasa selliste ainete kasutamine. esimene raport, mille ma esitan, on seotud äh, kakskümmend viis INBOME. teine aine on AH seitsekümmend üheksa kakskümmend üks ning kolmas on MDPV kolmes liikmesriigis on registreeritud neli surma, mis on seotud MDPV ja kasutamisega ning samuti on registreeritud raskeid tervisekahjastusi, kolmekümne kahel juhul on tekkinud raske mürgitsus, mürgistus, mis ei lõppenud eh, surmaga ning kui me midagi ei tee, siis eh, tagajärjed tervisele eh, võivad olla etteaimamatud. oleme teavitanud ka Euroopa toksikomaaniakeskust Europoli, kes eh, samuti olid eh, täheldanud kakskümmend viis INBOM-i e, suurenevat kasutamist. ei tohi unustada ka, millised füüsilised mõjud neil ainetel on ning vastavalt tarbijatele ahhaa seitse üheksa kaks üks sarnaneb klassikalistele opiaatidele, tuues kaasa sügavlõdvestustunde ning MDPV e, e, sarnaneb e, ka metamfetamiini ning kokaiini kasutusele, kuigi mitte nii tugeva mõjuga ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani on registreeritud sada kaheksa surma kaheksas liikmesriigis, mis on seotud nende ainetega. minu teine raport öö, äh, on seotud öö, äh, öö, äh, ainega, mis öö, on, mida nimetatakse nelimetüülfenüüli, vabandust, aminopropülindooli ja üheksas Euroopa liikmesriigis on, üheksa liikmesriiki on teavitanud eh, juhtumitest eh, selle, selle aine kasutamisega on nende liikmesriikides. tegemist on võimalikult ohtliku ainega meie kodanike tervise jaoks. paluksin, et kõik meie eh, kolleegid aitaks selle sisse juurutada nende uute ainete kontrollimist ja hääletus toimub Liibüas kahekümne teisel eh, septembril ning eh, hääletus eh, täiskogul oktoobri alguses. lisaks tahaksin väljendada oma suurt muret, mida jagan härra Bonniga praeguse määruse kohta, mis, mille möödunud aastal parlamendis vastu võtsime. meil on vaja kiiret narkootikumi vastast lepet, mis rakendaks kõigi Euroopa põhimõtteid, mis võimaldaks liikmesriigil teha koostööd, et nii, et uued psühhotroopsed ohtlikud psühhotroopsed ained oleks tõhusamalt ja kiiremalt keelatud. paluksin, et nõukogu mm, eh, toetaks liikmesriike mõlema instrumendi õigusliku aluse väljatöötamiseks ning paluksin Euroopa liikmesriikide kodanike nimel, et sellised ained oleks tarbimiseks keelatud kogu Euroopa Liidus, aitäh. Thank you, no aitäh ja nüüd on aeg variraportööridele sõna anda, kas te soovite midagi öelda? ei kas komisjon või nõukogu soovib veel midagi öelda ja palun, härra Stevens. ei siiski proua Stevens. kolleega. suur tänu, ma sooviksin tänada kõiki raportööre väga hea eeltöö eest ja suur tänu ka nende raporti ähm, eelnõude eest. mul on tegelikult väga vähe veel lisada ECR-i poolt, ma sooviksin teid tänada tehtud hea töö eest ja eks me vaatame, kuidas me tulevikus saame koostööd teha, aitäh! Thanks uh,. I would like to mention that deadline for amendment. aitäh, muudatus seitseteist äh, september kell kaksteist on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja kui kui vaja, siis vaatame kahekümne teisel septembril läbi ja hääletame ja täiskogus hääletamine oktoobri esimesel täiskogul viiendast kaheksanda oktoobrini ja, ja kõige hiljem siis seitsmendal oktoobril toimub hääletamine täiskogus. ja nüüd nõukogu komisjon, kas soovite veel midagi lisada? selge, suur tänu. siis nüüd läheme järgmise osa juurde. ja järgmine on siis äh, Rahvapartei kolleegi Gabrieli raportid üheksa riigi kohta, see on äh, kolm ähm, Vaikse ookeani riiki ja samuti AKV riigid. ja eelmisel aastal siis ähm, sõlmiti üheksa lepingut, äh, mis võimaldavad viisavaba reisimist ähm, Euroopa Liidu kodanikele nendesse üheksasse riiki ja vastupidi. ja maksimumperioodiks on siis üheksakümmend päeva, saja kaheksakümne päeva jooksul, kui saab viisavabalt äh, nendesse riikidesse reisida ja äh, läbirääkimised ähm, algasid kaks tuhat neliteist ja lepingud äh, allkirjastati mais kaks tuhat viisteist. seejärel saadeti need siis Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendile konsultatsiooniks ja meid on teavitatud nende, ähm, sellest, et neid on ajutiselt kohaldatud allkirjastamise ajast jälle ja nüüd me annaksime kõigepealt sõna meie kolleeg Gabrielile ja siis äh, variraportööd. kolleeg Gabriel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 lühiajalise viisanõudest loobumisega Dominica, Vanuatu, Trinidad ja Tobago, Samoa, Timor-Leste, samuti äh, Grenada, Santa Lucia ja Saint Vincent Grenadiinide ja Ühendemere vahel, see vastavalt äh, määrusele äh, sada kolmkümmend üheksa möödunud aastal ning Euroopa Komisjon viis eh, läbi kahepoolseid läbirääkimisi kõigi nende riikidega, et eh, jõuda kokkuleppele eh, lühiajalise viisanõudest loobumise kohta, mis ajutiselt juba praegusel hetkel kehtib, sooviksin meenutada ka seda, et menetlus nende üheksa raporti kohta ei võimalda meil muudatusettepanekuid esitada. otsu-, küsimus on siis selles, kas raporti ettepanekud võetakse vastu, lükatakse tagasi meie eh, koja poolt vastavalt eh, iga lepingu eh, sõlmimisele. sooviksin pöörata kahele küsimusele tähelepanu, ühest küljest nende lepingute lisandväärtust ning teiseks Euroopa Parlamendi roll nende eh, eh, kokkulepete sõlmimise juures. kõigepealt lisandväärtus, mida sooviksin rõhutada ka põhjenduspunktides, eh, puudutab lepete sümboolset väärtust. see on suur samm edasi selleks, et tugevdada sidemeid Euroopa Liidu ja nende üheksa riigi vahel. see on ka võimalus tugevdada poliitilist dialoogi seda muuseas ka inimõiguste ja põhiõiguste küsimustes. Araabia Ühendemireetide puhul on võimaldanud juba luua tehnilise töögrupi Euroopa Liidu ja Euroopa Ühendriikide vahel inimõiguste eh, küsimustest ning selle teksti järgselt on meil ka võimalik poliitilist dialoogi ja AKV riikidega edasi arendada küsimustes, mis on Euroopa Liidu jaoks prioriteetsed, nagu näiteks surmanuhtluse keelustamine ning meeste ja naiste vaheline võrdsus. teiseks avavad äh, need majanduslikke võimalusi nii Euroopa Liidu kui nende äh, kolmandate riikide jaoks, seda nii turismivaldkonnas kui ka äh, investorite ja ettevõtjate reisivõimaluste lihtsustamine. samuti rõhutame, et julgeolekurisk Euroopa Liidus selles, nende riikide puhul ei eksisteeri ning äh, kõigi nende riikide puhul väga halva lükatakse viisataotlus äh, tagasi lühiajaliseks äh, riigis viibimiseks ähm, ja need on vähenenud viimaste aastate jooksul, eriti Trinidad ja Tobago juures üle poole Trinidad ja Tobago taotlejatest on saanud korduv viisa ilma vähemategi probleemidega tegema ja nüüd Euroopa Parlamendi kaasatuse küsimus on oluline minu kui palju teiste kolleegide jaoks libekomisjonis. see raport võimaldab meile eh, lisada mõni teatud märkusi, mida olen juba enne, eelnevalt rõhutanud ning mille osas eh, sooviksin taas kord ära kuulata komisjoni, sooviksin, et komisjon võimaldaks eh, meile vastuse, esitaks meile vastuseid, mis oleks meie jaoks rahuldavamad. kõigepealt sa tahaksin, et komisjon teavitaks Euroopa Parlamendi eh, regulaarselt läbirääkimiste edasisest arengust ning samuti ka kahepoolsete lepingute jõustumisest, eriti eh, puudutab see eh, kokkulepe ühiskomisjoni tegevust. sooviksin ka, et komisjon vastaks meie kirjalikule küsimusele, mille esitasime, mis küsitleb mõlemas aspektis oma raportis rõhutan ka seda, kui oluline on kontrollida ka pärast lepete jõustumist kriteeriumitest kinnipidamist, mis ähm, muudatusmääruses on ära mainitud, see puudutab inimõigustest kinnipidamist ning samuti ka vastastikuse printsiipi, mis on väga oluline Euroopa kodanike jaoks, sõltumata nende päritolust. ning veel üks äh, aspekt, mis on minu jaoks väga oluline, sooviksin hukka mõista ähm, seda, kui äh, võetakse vastu sellised otsused, ilma et Euroopa Parlament oleks selle poolt hääletanud, sest äh, ähm, see on oluline roll meie assamblee jaoks ning äh, see aitaks meil paremini kaitsta ka kodanike huve, kui parlament oleks kaasatud läbirääkimistesse, nagu ma seda varem mainisin, siis olen sügavalt veendunud selles, et saaksime paremini rakendada kiiremini samuti neid lepinguid, ilma et me eh, kärbiks parlamendi manööverdusvõimet otsuse langetusprotsessis. seda punkti sooviksin ma eriti rõhutada. lõpetuseks sooviksin tänada sekretäriaati ja sooviksin samuti ka tänada kalleid kolleege, eriti variraportööre nende panuse eest ning eh, selle, nende sõnadega ma oma sõnavõtuga lõpetaksin kutsuksin teid ühtlasi ka üles, need üheksa raport võetakse kiiresti vastu, seda nii Euroopa kodanike kui ka nende üheksa riigi kodanike hüvanguks, aitäh. suur tänu. ja nüüd on kord variraportööride käes. komisjon, komisjon enne variraportööre kas nõukogu või komisjon? komisjonil on sõna, palun. aitäh, proua esinaine. tegelikult ma alles saabusin, nii et äh, ma ei tea, äh, mida täpselt proua Gabriel ütles, aga ma olen äh, nende raportitega tutvunud ja ma sooviksin neid raporteid toetada, sellepärast nad olid kõik positiivsed ja yeah me siis loodame, et parlament annab äh, nendele viisanõudest loobumist käsitlevatele lepingutele ka omapoolse äh, nõusoleku. siin äh, märgiti seda, et neid lepinguid on kohaldatud juba allkirjastamise päevast peale ja selle kohta ma sooviksin öelda, et me oleme lihtsalt järginud pretsedenti, et me oleme samamoodi ehm, menetlenud nagu aastal kaks tuhat üheksa, kui me oleme viisanõudest äh, loobumist käsitlevad lepingud sõlminud ja me oleme ka siin äh, konkreetselt äh, komisjoni märtsikuus informeerinud, ehm, et sellised lepingud rakenduvad allkirjastamise kuupäevast peale, nii et parlament on teatud, nii et see on natukene kummaline, et äh, parlament peaks andma oma nõusoleku lepingule, mis, mida juba kohaldatakse, aga jällegi, äh, tegu on äh, menetlusega, samasuguse menetlusega, nagu me seda ka varemgi oleme teinud ja lisaks sooviksin öelda, et need lepingud ei ole sugugi mitte vastuolulised, need on väga standardsed, standardse sisuga lepingud ja see kindlasti kaalub või väärib kaalumist ja parlament juba andis oma nõusoleku selle näol, et need riigid positiivsete riikide hulka viisanimekirjas kanti. nii et see, ma arvan, et see, et need lepingud on kohaldatud allkirjastamise päevast peale, et see tõsiasi ei tohiks tekitada liiga palju probleeme ja ma sooviksin tänada proua Gabrieli selle väga positiivse raporti eest ja tulevikus me kindlasti pöördume teie poole sarnaste eh, lepingutega, mida me oleme siis eh, ühes paketis läbi rääkinud ja arvatavasti jõuame siis nende lepingutega teie ette eh, selle aasta lõpus. aitäh! kui keegi variraportoritest soovib nüüd äh, sõna võtta. jah? Stevens, palun. aitäh. aitäh, esimees, kolleegid. ka mina sooviksin äh, tänada raportööri tehtud töö eest. Need äh, lepingud on, äh, kindlasti edendavad kontakte meie kodanike vahel ja ja kindlasti suurendavad ka turismi ja kindlasti edendavad ka Euroopa Liidu ja nende riikide vahelisi ärisuhteid tõsiasi on see, et eh, need lepingud muudavad nende riikide kodanikele reisimise lihtsamaks, eriti nendele, kes Euroopa Liidus tihti käivad, et neil on nüüd eh, saada lühiajaline viisa, et nad saavad eh, vabalt reisida Euroopa Liitu. ja me nõustusime raportiga, et, et mis puudutab neid Äh, lepinguid, need ei, see ajutise, ajutine lepingu ähm, kohaldamine ei seadnud ohtu ka Schengeni lepingut ja mis puudutab ähm, Araabia Ühendemiraatidega sõlmitavat lepingut, siis me väga loodame, et see kindlasti ka edendab terrorismivastast võitlust, äh, samuti inimsmugeldamise vastast võitlust ja kliimamuutuste vastast võitlust. ja yeah me loodame, et see kindlasti edeneb ka äh, migranttöötajate äh, õigusi ja ka naiste õigusi, inimõigusi laiemalt ja ma ootan suure huviga koostööd teie kõigiga, aitäh! suur tänu ja proua Killem! Oui, merci. Je vous prie de m'excuser d'arriver juste euh, à temps. Euh, mais je voulais à mon tour... Euh... Ma tahaksin omakorda kõigepealt õnnitleda äh, raportööri ra selle töö eest, see oli äärmiselt äh, põhjalik töö ja ta on teinud suurepärast koostööd ka variraportööridega. ma kahtlemata toetan kõiki neid visa, visadest loobumise protseduure, ma puudutan lühidalt paari elementi, esiteks väga huvitavalt juhtus, juhtis tähelepanu proua eh, Stevens asjadele, millega mina olen ka täiesti nõus, see on see liikuvuse küsimus ja samuti loomulikult areneb majanduslikud suhed, suhted paremini, eh, humanitaarvaldkonda puudutab see, kultuurilised suhtled ja suhted ja nii edasi, riikide inimestevahelised suhted, aga ma tahaksin nüüd pisut teises registris juhtida tähelepanu Äh, sellele, kui oluline on, et parlament toetaks neid lepinguid. Need raportid sõnastatakse ümber ja minu arvates siin ei ole tegelikult piisavat informatsiooni. me pigem äh, avaldame siin taas seisukohta, mida oleme juba väga tihti avaldanud, aga need need lepped juba tegelikult kehtivad ju ajutiselt ja seetõttu ei ole parlament väga rahul, et tema poole pöördutakse alles siis. parlamenti oleks tulnud ikkagi varem teavitada ja lisaks tahan peatuda veel korraks vastastikususe mehhanismi vajalikkusel. üldjoontes olen ma kahtlemata nende raportite poolt, aga tahan lihtsalt nimetada, et näiteks mõned praegusel hetkel me oleme Ameerika Araabia Ühendemiraatides on siiski mõningaid probleeme niisuguste asjadel nagu naiste õigused, väljendu-, sõnavabadus. ma arvan, et need riigid ei ole kõik päris ühesugused ja seetõttu tuleks natukene rohkem vahe teha nende riikide vahel. ühesõnaga, ma küll toetan neid raporteid ja edasi töötamist nendega, aga ma väljendasin ka punkte, millega ma rahul ei ole. ja ma tahaksin nüüd pöörduda proua Gabriel, Gabrieli poole taas, kas te soovite kokkuvõtteks midagi veel öelda? Merci, madame la president. suur tänu teile, proua esimees. ma sooviksin kõigepealt tänada variraportööre ja kolleeg Stevensoni, sooviksin samuti tänada komisjoni nende esialgsete vastuste eest, sest sooviksin veel kord öelda, et me ei teadnud, et pretsedent praegusel hetkel olemas juba on, nii et arvan, et tegemist peab jääma, see peab olema pretsedent ja jääma pretsedendiks ning olen nõus sellega, mida ütles variraportöör proua Guillem, parlamendi peab rohkem teavitama ja ma ütlen veel kord, parlament ei ole selleks, et seda teemat tekistada, takistada, takistada Ehm, vaid eh, vastupidi, me saame isegi kiiremini edasi töötada, sest me kõik teame, kui olulised need eh, lepingud on. <clears throat> Eh, peame lihtsalt pidades, pidama kinni lepingutest ning andma parlamendile rolli, mis talle kuulub. samuti on meil vaja lisainformatsiooni, nagu see on olnud teiste riikide puhul, nagu ma teile meenutasin, üheksateist on praegusel hetkel juba tõstatud ja sooviksime praegusel hetkel, et me ei oleks samas olukorras kui need äh, üheksa, üheksa riigi puhul, kellest me täna räägime. igatahes sooviksin tänada kolleege tehtud töö eest ning komisjoni äh, koostöö eest. ootame äh, tõepoolest regulaarsemat teavitamist, kuid meil on praegusel hetkel juba olemas koostöö alused, mis võimaldavad meil selle teemaga edasi liikuda. aitäh! kolleegid muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend üks september kell kaksteist. ja meil on olnud konsultatsiooni menetlus ja siis ainult protseduurilised muudatusettepanekud esitatakse. aitäh! We're just waiting for you. <laughs> Dear colleagues, we will... lugupeetud kolleegid, nüüd jätkame viisapaketiga. Jät-, alustame viisa eeskirjast ja seejärel räägime ringreisiviisadest. härra Lopez Aguilar, teil on sõna, palun, liidu viisa eeskiri. suur tänu, näen, et äh, kord ometi oleme ajakavast sees äh, meie libekomisjonis, nii et mul on vaevalt aega selleks, et teie jaoks, teile see raport esitada, raporti projekt esitada. see puudutab siis liidu viisa eeskirja uuesti sõnastamist. juba mitu kuud me Eh, tegeleme selle uuesti sõnastamisega ja see puudutab ka ringreisi viisa kasutusele võtmist, mida mainitakse ka täna õhtul. Eh, see on osa siis kogu viisapaketist. kõigepealt sooviksin tänada sekretäriaadi nagu alati tema tehtud eh, töö eest ja seda nii selle raporti puhul kui sooviksin tänada ka Tanja Fajoni, kes osa selle eh, raporti koostamisel mind abistas. Eh, räägin nüüd edasi sellest raportist meile koostamisel me väga eh, kõvasti tööd tegime, üritades ka variraportööride panuse lisada ning samuti ka kõikide kolleegide muudatusettepanekuid ning esitasime paar kuud tagasi töödokumendi, samuti toimus ka kuulamine selle äh, äh, komisjoni kriteeriumide äh, toetamiseks toimusid sektoripõhised kohtumised professionaalsete vabaühendustega ning samuti ka kõigi teistega, keda legitiimselt see projekt huvitab, neil oli võimalus ka vahetada arvamusi ka akadeemilise maailma esindajatega, näiteks humanitaarõiguste ekspertidega arutasime sellise õigusloome mõju kolmandate riikide kodanikele, võttes äh, arvesse, et tegemist äh, on Euroopa õigusega, mida rakendavad äh, Euroopa riigid oma konsulaarvõrgustikes väljaspool Euroopa Liitu, tundus meile oluline ka korraldada fact-finding mission ehk vaatlusmissioon, et külastada konsulaate Eh, kolmandates riikides, et näha, kuidas eh, selline eh, süsteem praktikas tegelikult välja näeb. kõigepealt üldise iseloomuga kommentaar. Te juba teate, et komisjoni ettepaneku filosoofia on asjakohane, eesmärgiks on lihtsustada äh, viisade eh, väljaandmise süsteemi kaasajastades eh, eh, viisa eeskirju ning pärandada vajakajäämisi, mis aja jooksul on tuvastatud ning samuti ka selleks, et paremini ka ära kasutada praegusel hetkel viisa eeskirjade poolt antavaid võimalusi, võimald-, suurendades, parandades inimkontakte Euroopa Liidu ja ülejäänud maailma vahel, kus me oleme kõik üksteisest aina rohkem sõltuvuses. see tähendab seda, et tuleb nõuda võimalikult kõrgetasemelist standardite järgimist, see puudutab immigratsioonikontrolli ja avalikku julgeolekut, samas aga tuleb lihtsustada Euroopa eh, projekti lihtsustades eh, inimestel, kelleks see õigus on, külastada lihtsamalt meie eh, territooriumi. see on üks osa meie eh, tegevusest, mida me täielikult toetame. selliste, mm, eh, selliste, selliste mm, puhkudel näiteks kui, kus nõutakse kodaniku kohalolemist, samuti ka põhjalike nõudmiste esitamist viisa Eh, eh, eh, eraldamisel, samuti ka tähtaegade lühendamist, samuti uute tehnoloogiate paremini, paremat kasutusele võtmist, viisade eraldamisel, on see kõik, need kõik on olulised alapunktid selle küsimuse juures. nüüd julgeolek. sooviksin öelda selgelt välja järgmist, nimelt, et viisareeglite lihtsustamine ei tähenda julgeolekureeglite lõdvendamist. nagu seda on näha ka eh, praeguse eh, aeglase ning tüütu menetluse kasutusel, kasutamisel praegusel hetkel näiteks eh, ei võimaldata kiireloomuliselt viisasid eraldada ja praegusel hetkel ei saa me lubada mitte mingisugust julgeolekunõuete lõdvestamist. praegusel hetkel on küsimus siiski menetlus, kus, kuidas viisasid äh, omistatakse. Äh, see on praegusel hetkel väga äh, tähtis punkt. samas aga sooviksin mõningaid muudatusettepanekuid esitleda, mille esitasin mina ise, selgitamaks, millised meie komisjoni arvates peaksid olema äh, Eh, milline peaks välja nägema viisaeeskiri, kõigepealt eh, on vaja menetlust kaasajastada, see peaks olema mõistlik, peaks eh, olema, eksisteerima kindlasti ka elektrooniline taotlus, peaks olema toetusdokumente samuti võimalik täita internetis vastavalt artiklile üksteist punkt kaks konsulaatidel peab olema samuti võimalus äh, vastu võtta elektroonilisi viisataotlusi ning äh, artikkel kaheksa kuus äh, punkt A, mis puudutab tähtaegasid, siis ma sooviksin ratsionaalsemaks muuta ettepanekut, mainides siin kuud kuni üheksat kuud, võttes arvesse, kuidas äh, reise äh, aina äh, varasemalt ette äh, planeeritakse ning see tähendab siis seda, et reisi alguse kuupäev tähendab ka seda, et tähtaegu peaks olema võimalik laiendada kuuest üheksa kuuni ning tahaksin rääkida ka multiple entry viisadest ehk mitmekordse sissesõiduviisad. see puudutab äh, kõiki neid konsulaate, mis võivad äh, neid äh, viisasid, viisasid omistada. see on seotud ka VIS-iga. me oleme nõus sellega, et enamus reisijatest reisivad ju nii-öelda heas usus ja kasutavad legaalselt äh, kahte viisat äh, viimase kaheksateist kuu jooksul, mitte kaheteist kuu jooksul, mis on mainitud komisjoni äh, ettepanekus. tahaksin ühtlasi rääkida väga tundlikust küsimusest, mis on meie jaoks väga oluline. see puudutab nii-öelda humanitaarviisasid. lähtume põhimõttest, et see formuleering ei lahenda äh, Euroopa Liidu ees seisvaid tohutuid väljakutseid praeguse põgenike tulva e, juures. olen samuti nõus sellega, et e, kuna tegemist on täiendusega eelnevalt olemasolevatele võimalustele, tuleks siiski e, arvesse võtta, kuidas lihtsustada Schengeni viisa abil Eh, ligipääs Euroopa Liidule inimestele, kes põgenevad sõja eest, samuti eh, ka tagakiusamise eest. Eh, see on põhimõtteliselt väga läbimõeldud, mis on õiguslikult väga tugev ettepanek, meie komisjon peaks mõtlema selle peale, võttes arvesse, kui suurel määral, kui palju on neid, kes praegusel hetkel meie abi vajavad see on siis humanitaarviisa küsimus, mis peaks mõjutama meie õigusloomelise töö suunda. praegu on ähm, õige aeg rääkida humanitaarviisast, sest kui me seda praegu ei aruta, siis millal me seda teeme? Euroopa Liidul peaks olema kohustus äh, võimaldada humanitaarviisa eraldamist äh, ning äh, legaalset ligipääsu Euroopa Liidu territooriumile Eh, riik, inimeste eh, poolt, kes tulevad eh, sellistest riikidest, kus olukord on nii kohutav, nagu see praegusel hetkel on. ning sellega seoses Euroopa Parlament võttis ka möödunud reedel vastu olulise resolutsiooni põgenike kriisi kohta tehes konkreetse üleskutse, et muudetakse viisaeeskirju, et oleks võimalik vastu võtta, eraldada vaja, abivajajatele humanitaarviisasid see, meie komisjon peaks astuma vajalikud sammud selleks, et leida äh, äh, formulari, mis selle üleskutsega ka paremini kokku läheks. ning tulles nüüd äh, ka kolmandate riikide perekonnaliikmete küsimus, kes külastavad, kes asuvad legaalselt Euroopa Liidus. tihtipeale palutakse pereliikmete jaoks viisasid, näiteks vana, vanemad tulevad lapselapsi vaatama äh, Äh, alaealised lapsed tulevad lahutatud vanemaid vaatama ja nii edasi. see äh, on selline küsimus, mida äh, mille puhul praeguse viisa eeskirjade järgi tihtipeale ei öeldakse, mis ei ole tihtipeale õigustatud või põhjendatud ja praegusel hetkel tegelikult on olemas selline äh, selline punkt, mis äh, lubab äh, perekonnaliikmetel eraldada viisa Euroopa Liidus elavate sugulaste külastamiseks, aga seda ei kasutata ja miks seda ei ole selgitatud, miks praegusel hetkel on põhjendused selle kohta nii-öelda kasutus käsiraamatus kirjas, aga mitte seaduses endas ning see tähendab seda, et väga arbitraarset lähenemist on konsulid, konsulaartöötajate poolt Eh, ning eh, see tähendab seda, et eh, ei kasutata ka olemasolevaid reegleid. ma sooviksin, et tugevdataks selliseid küsimusi nüüd, mis puudutab menetlust ennast ja see puudutab konsulaarvõrgustikele ligipääsu ilma, et peaks selle eest maksma, selle juures on kõige olulisem kriteerium, mille kohaselt viisade, viisade eraldamisest keeldumine tuleb põhjendada et äh, kodanik teaks, millisel põhjusel täpselt äh, tema viisataotlus tagasi lükati vastavalt artiklile kaheksateist ning sellega seoses äh, on ka võimalik edasi kaevata ning see puudutab ka head administratiivtava ning Euroopa kuvandit väljaspool. see Eh, eh, puudutab eh, ka Schengeni viisade kasutusele võtmist, mis tuleb anda vähemalt viies ametlikult, ÜRO ametlikus keeles vastavalt artikli nelikümmend viis. ning lõpuks viitaksin veel välisettevõtetele, kes tegelevad samuti viisade küsimusega, ehk siis external service providers see tähendab siis eh, seda, et teenus eh, austatakse väljaspoolt, tõsi on see, et eh, kuna kogu süsteemi keerulisus, sellised ettevõtted on muutnud väga tavaliseks selliste ettevõtete teenuste kasutamine, tegemist on ju andmetega, mis puudutavad eraelu ja see tähendab seda, et on vaja artiklit kaheksakümmend, kolmkümmend kaheksa muuta mis puudutab äh, see teenuse väljaspoolt äh, ostmise äh, mõistlikkust ning selliste ettevõteteks komisjon analüüsima, tugevdades ka selleks vajalikke sätteid ning lõpetuseks veel kohustuslik esindatus kolmanda riigi poolt, kui pole olemas konsulaaresindust Eh, vastutava riigi poolt või pädeva riigi poolt, ma teeksin välja pakkuda eh, Schengeni viisakeskused ning tõhestatud konsulaarkoostööd liikmesriikide vahel selle eesmärgi saavutamiseks. ei ole vaja alustada institutsioonide vahelisi lahinguid, mis puudutavad siis praeguste viisa eeskirjade süsteemi, tahaksin siiski rõhutada, et ma ei jaga äh, komisjoni äh, seisukohta, et delegeeritud õigusaktide abil äh, tuleks äh, lisade väljatöötamist muuta. leian, et see põhimõtteline küsimus tuleb lang-, peab langema kaasa otsustajatele, mitte me, me muudele institutsioonidele. see oleks minu poolt praeguseks hetkeks kõik, rõhutaksin seda, et tegemist on äh, Ehm, täiendava dokumendiga eh, raportööri, raportile, mis puudutab ringreisiviisat eh, ning eh, tahtsin samas siiski rõhutada seda, et, et tegemist on täiendusega raportile, millest räägime pärastpoole. aitäh. nüüd jätkame aruteluga ja variraportöörid ja teised parlamendiliikmed, kes sõna soovivad võtta, teil on võimalus, härra Pekker kõigepealt, palun. aitäh, proua esimees, kõigepealt ma sooviksin öelda, et see on tõesti väga tore, et meie härra Aguilar on jällegi võitlusplatsil. ja ma sooviksin ka proua Fajoni tänada, kes arutelus ähm, selgitas meile väga olulisi aspekte ja suur tänu selle tõesti väga kasuliku äh, raporti eh, projekti eest ja suur tänu, et ka see eh, rap-, raport peab eh, eesmärgiks Euroopa turismi edendamist, sellepärast et ühtegi piirkonda maailmas ei ole, kus oleks nii palju pakkuda selles valdkonnas kui Euroopale, samuti on see oluline tööhõive jaoks. ja see eesmärk on jäänud siin ka säilima ja see on minu meelest väga positiivne mainiksin aga paari punkti, mida ma praegusel hetkel mainimisväärseks äh, pean. näiteks väga positiivne on äh, see, mida kolleeg alles mainis, nimelt see ähm, ähm, äh, välisteenuspakkujate tegevuse paindlikumaks muutmine. näiteks ähm, see puudutas ka erinevaid distantse töö ja elukoha vahel ja nii edasi. ja ma leian, et vastutus peaks eelkõige lasuma konsulaatidel ja et mitte kõiki teenuseid ei tuleks ähm, ähm, väljaspoolt sisse osta. nüüd üldjoontes ma olen nõus selle, nende projektidega, samuti need Schengeni viisakeskuste osas olen positiivselt meelestatud. nüüd äh, mulle isiklikult ja on oluline küsimus äh, just äh, reisikindlustus, et komisjon leiab, et see tuleks täiesti ära kaotada, mina ei ole päris kindel, kas äh, see viide, et kõikidel on krediitkaardid hüüumärk, et kas see on tõesti see, mida me nimetame õiguskindluseks? ja ma arvan, et mõningad mõtted vajavad veel arutelu, näiteks on nõue, et konsulaadid äh, otsekohe, immediately peavad andma ähm, ähm, taotlejale aja ähm, menetluseks, see ei ole päris praktiline ja ma leian, et me peaks ka oma konsulaate tegevust liigselt piirama, sellepärast et on siin ka päris palju ka selliseid shall sätteid, mis võiks ähm, asendada võib-olla may või should sätetega, aga eks siis muudatusettepanekud kajastavad neid mõtteid. nüüd, mis puudutab lühiajalisi viisasid mis äh, viieteistkümneks päevaks peaks kehtima ainult ühes liikmesriigis, nii et arvestades äh, praeguse julgeolekuolukorraga Euroopa Liidus ja arvestades üldse kogu äh, rände olukorraga, et kuidas see toimiks, mina siin esitaksin küll küsimuse ja peaksin siis ja sarnaseid muudatusettepanekuid ka esitan. humanitaarviisa puhul sooviksin rõhutada, et meie Rahvapartei poolt oleme küll väga äh, Äh, arutelualtid, aga ma sooviksin rõhutada, et see, äh, need põhivõimalused, mille alusel humanitaarviisasid saad äh, juba praegu, on kasutatavad iga liikmesriigi poolt täies mahus, nii et need lisaselgitused, et ähm, et need on muidugi arusaadavad, aga nüüd kas viisa eeskiri on praeguses sõnastuses õige koht selle käsitlemiseks, selle, selles osas on mul küsimusi, see puudutab ka varjupaigataotluse menetlusi, see puudutab ka varjupaiga taotlejate jagamisvõtit ja kvootide küsimust ja ka ümberasustamisprogramme, et see puudutab ka kõiki neid äh, valdkondi. nii et äh, ma ei leia, et need teemad peaks eraldi fookus seadma, aga ma saan täiesti aru, et arvestades praeguse olukorraga, neid siin mainitud on ja aga need, nende mõjude puhul on meil igal juhul ähm, küsimusi tekkinud. aga ma usun, et äh, nende raport, selle raporti alusel me saame kindlasti järgnevatel nädalatel asuda muudatusettepanekuid äh, koostama ja suur tänu kõikidele, kes kaastööd tegid. aitäh! kas keegi rohkem ei soovi osaleda meie arutelus? ei, sellisel juhul annan sõna komisjonile. aitäh, proua esinejana, suur tänu ka kõigepealt härra raportöörile tema positiivse hinnangu eest Euroopa Komisjoni ettepanekule, sest nagu ma juba rõhutasin, see lihtsustaks eelkõige just äh, legaalsete reisijate reisimist, äh, ka see paneb ka, ka paika õigusliku raamistiku Euroopa Liidu konsulaatide tegevusele ja mm, raportöör juba ka mainis, et äärmiselt oluline on siin ka julgeoleku aspekt ja regulaarse rände edendamine. ja me oleme äh, ettepanekusse pannud ka aspekti, mis puudutab siis äh, majandusvaldkonda ja majanduse edendamist. nüüd oluline osa on siin äh, veebipõhistel taotlustel, me saame täiesti aru sellest muudatusettepanekust, nimelt et soovitakse taotluse menetlust äh, lihtsustada, aga, aga kui taotlust, seal on ikkagi vahe, kas taotlus äh, Äh, täidetakse ähm, ähm, veebikeskkonnas või koha peal, need, need vormid on küll olemas ka veebikeskkonnas, ähm, aga, aga äh, reisija, äh, reisidokumenti oleks ikkagi vaja selleks, et sinna see viisa sisse panna. ja pealegi mõningates liik-, mõningates riikides ei ole internetiühendus nii levinud ja seetõttu tuleb ikkagi pabervorm, et paberdokumenti, kas ta nüüd, mis puudutab mitmekordseid viisasid ja regulaarsete reisijate registreeritud taotlejate registreerimist, siis me oleme väga äh, õnnelikud selle lisanduse üle, et siin tehakse nüüd vahet äh, heausksete taotlejate ja, ja esmakordsete taotlejate vahel ja regulaarsete reisijate vahel, siis see on äärmiselt äh, oluline. nimelt et konsulaadid saavad nüüd keskenduda eelkõige just esmakordsetele taotlejatele ja meil on väga hea meel, et raportöör seda lähenemist toetab ja soovib seda kategooriat paindlikumaks muuta, et see lävend ka kaheteistkümnelt kuult tõsta kaheksateistkümnele kuule, nii et ma arvan, et selles küsimuses kindlasti me jõuame mõistliku kompromissini. nüüd niinimetatud humanitaarviisad ja need konkreetsed muudatusettepanekud, mis puudutavad rahvusvahelist kaitset ühe kriteeriumina, mis on seotud ka rahvusvaheliste kohustustega ja et oleks olemas võimalus äh, väli, väljastada viisasid, millel on äh, territoriaalne äh, piirang, siis komisjon on juba oma seisukohta väljendanud selles osas, me oleme tõesti, toetame seda eesmärki me saame täiesti aru, miks raportöör sellise ettepaneku teeb, arvestades praeguse traagilise olukorraga, aga sellegipoolest viisaeeskiri ei ole võib-olla õige vahend selle teema käsitlemiseks, on väga palju teisi vahendeid, siin juba mainiti ümberasustamisprogrammi ja ühist varjupaigasüsteemi, et see tegelikult, et need programmid on palju kohasemad äh, selle küsimuse lahendamiseks ja pealegi me peame arvestama, et taotlused võtavad ikkagi mõnda aega ja praegu tuleb neid taotlusi väga kiiresti, selliseid humanitaarviisasid väga kiiresti menetleda. ja me oleme teinud ka mitu ettepanekut selles valdkonnas ka eelmisel nädalal ja mis puudutab ümberasustamist, ähm, komisjon leidis, et see oleks kohasem praeguse olukorraga hakkama saamiseks ja me tegime ettepaneku ka Euroopa ümberasutamisskeemi loomiseks kahekümne tuhande isiku jaoks. nüüd see number on juba suurenenud sellepärast, et liikmesriigid soovivad, et rohkem inimesi ümber asustataks ning, ning siin tuleb arvestada ka Äh, liikmesriikide mm, nõusoleku andmisega ja ka UNHCR-i ähm, taotlustega, nii et see on hoopis teistsugune lähenemine kui sellel äh, territoriaalsusega piiratud viisadel. Äh, viisataotlejad, eriti ähm, suurtes riikides, kus ähm, konsulaate on vähem, et siis ikkagi viisataotlejad peavad ka kandma kulusid selleks, et nad peaksid ühest linnast teise reisima, selleks, et viisataotlus esitada, aga me teeme kõik selleks, et äh, neid väliseid teenust, teenuste osutajate tegevust äh, paremini hinnata, aga igal juhul need välised teenist, teenuste osutajad on, võivad ainult viisataotluse vastu võtta ja selle äh, konsulaati edastada, nemad ei otsusta seda, kas viisat väljastatakse või mitte. nii et tuleb ka selle aspektiga kindlasti arvestada. ja mis puudutab äh, välisteenuste osutajaid, äh, siis äh, nende tegevust, tegevus on hõlmatud ka VIS-süsteemiga, seetõttu me ei ole vastavaid ettepanekuid teinud ja mis puudutab liikmesriikide poolt, siis me vägagi äh, toetame neid ettepanekuid, äh, mis puudutab erinevaid seirega seotud küsimusi ja mis puudutab ühiseid taotluse äh, esitamise keskusi, siis komisjon loomulikult toetab seda eesmärki, mis on siis koostöö edendamine, aga vastavalt hindamise, meie hindamisele, siis me nägime, et paindlikum lahendus oleks kohasem, see tähendab siis seda, et raamistik peab tagama liikmesriikidele võimaluse teha koostööd ja kaaluda, milline oleks kõige kohasem koostöövorm, arvestades ka olukorraga koha peal, et see on ka erinev riigiti. ja seetõttu siin on, oleme teinud paindlikuma lähenemisviisi ettepaneku ja ja äh, need ettepanekud, mis raportöör on teinud, äh, siis äh, sellised ettepanekud praegu ei ole meil, meil väga eesmärgipärased olnud ja mis puudutab neid operatiivlisade kustutamist, see raportöör leiab, et need peaksid alles jääma ja, ja muuta neid delegeeritud õigusaktidega, komisjon väga tähelepanelikult vaatas nende lisade sisu Need on tõesti ainult operatiivset äh, laadi ja ja nad on äh, seotud äh, praktilise ähm, kohaldamisega, näiteks kuidas neid viisakleebiseid täita, nii et tegu on tõesti operatiivsete aspektidega ja seetõttu me ei leia, et see peaks olema siin õigusaktis ja see puudutab ka viisakoodi Hamburgi. ja seetõttu me oleme teinud sellised ettepanekud oma projekti ja suur tänu, suur tänu siis raportöörile tema kommentaaride eest ja kõigile teistele. aitäh ja Luksemburgi eesistuja no,, palun. Bonjour, euh, madame la president suur tänu teile, proua esimees, lugupeetud parlamendi liikmed, daamid ja härrad, sooviksin teid tänada teile selle eest, et mulle sõna andsite. eesistujariik luges läbi komisjoni ettepaneku ning võttis arvesse ka härra Lobes-Sagilari raportit. on oluline leida tasakaal majanduskasvu, vaba eh, liikumise ning kodanike julgeoleku vahel enne selle teemaga edasiminekut võtame ehm, arvesse ehm, ka ehm, nõukogu töögrupi vastava teemal toimuvat arutelu. suur tänu teile. Eh, aitäh. kas eh, pearaportöör soovib uuesti kokku võtta, härra Lopes Aguilar? ei, suurepärane, aitäh väga lühidalt tänan eh, meie eh, Mökkeri konstruktiivset lähenemist ning eh, selles osas, mida ütlesid nõukogu ja komisjon, siis sooviksin rõhutada ainult seda, et raportööri kavatsus on tugevdada paindlikkust, ähm, suurendada paindlikkust viisade ähm, eraldamisel, äh, sealjuures äh, saatmata ohtu õiguslikku kindlust äh, või julgeolekut ning sellega seoses leiame, et tuleb põhjendada viisade keeldu, viisadest keeldumist, eriti puudutab see perekonnaliikmeid, et peame leidma sellise ühisosa, mis, milleni varsti eh, loodetavasti ka jõuame, aitäh! Thank you, thank you for hästi, aitäh, aitäh ka selle arutelu eest, tahaksin teile teada anda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies september kell kaksteist. ja nüüd hakkame käsitlema ringreisi viisat ja ma annan kohe äh, sõna raportöörile, härra, härra Hortofööle, palun no,. suur tänu teile, proua esimees. Teie, teie ees seisev raport on läbi teinud suured muutused võrreldes komisjoni esialgse tekstiga. otsustasin äh, Eh, muuta eh, teksti, võttes arvesse mõttevahetust komisjoniga möödunud eh, aasta kevadel ning ka seoses Istanbuli visiidiga, mille viisime läbi mitme selle komisjoni liikmega. ringreisiviisa on innovaatiline komisjoni seisukohalt lähtudes ning komisjon oli selles osas õigus Eh, eh, suurem hulk turiste võiks tuua sisse saja viiskümmend miljonit kuni miljard eurot aastas lisaraha komisjon, aga ei suutnud meile seda tegelikult tõestada. tegemist on uue, uue vahendiga, mille osas pretsedent puudub, sest praegusel hetkel ei ole olemas sellist viisat, mis võimaldaks viisa kasutajal äh, Ähm, mitme kuu vältel külastada kümneid erinevaid liikmest riike, äh, ilma et me teaks midagi selle kohta, äh, kus äh, isik praegusel hetkel on. kuid pärast pikki mõttevahetusi me tuvastasime teatud vajakajäämisi ning sellega seoses ma sooviksingi olla võimalikult ettevaatlik mõned äh, on tervitanud äh, neid ettepanekuid seoses võimaliku, võimaliku suureneva äh, sissetulekuallikaga. tahaksin teile selgituseks öelda seda, et põhiosa turistidest Euroopas, kes liiguvad, on eurooplased ise, kaheksakümmend protsenti Prantsusmaa külastajatest olid eurooplased kuus miljonit olid ameeriklased, viis miljonit olid asiaadid ning äh, rahvusvaheliste turistide äh, visiidid äh, on viieteist protsendi võrra kasvanud, millega seoses Euroopa on maailma suurim turistide sihtkoht ja Maailma Turismiorganisatsioon Äh, jõuab turistide arv maailmas seitsmesaja neljakümne nelja miljonini. mida kõigepealt vaja oleks? vaja oleks see, et äh, et, et, et äh, stimuleerida tuleb kõigepealt Euroopa sisest turismi, teiseks väljaspool Euroopa saabuvate turistide arv ei vähene, sest praegusel hetkel juba praegune viisasüsteem, mille äh, liikmesriigid e- Euroopa, e, mille eraldavad Euroopa liikmesriikide saatkonnad juba praegusel hetkel võimaldab neil reisida ning praegusel hetkel võib öelda, et teised elemendid, e, näiteks odav euro on see, mis pigem soodustavad turistide saabumist. nii et küsimus on siis selles, mida see reisiviisa aitaks, mis võimaldaks ähm, Schengeni riigi, piirkonnas äh, liikuda vabalt ilma vähimagi kontrolli võimaluseta. Äh, praktikas ei ole võimalik, et turist selgitaks äh, oma reisikavatsusi ähm, ilma Ehm, igasuguste muude küsimusteta, väga raske on seda igatahes teha, kui ei ole olemas piisavaid garantiisid. ning äh, see tähendab seda, et minu meelest ringreisiviisa kui selline on oma eesmärkides läbi kukkunud, samas aga teatud äh, ametiviisade puhul, nagu näiteks äh, kunstlike puhul, samuti kõrgetasemeliste sportlaste puhul teame ju isiklikest kogemustest, millised administratiivsed probleemid neil professionaalidel tekkida võivad. praegusel hetkel on vaja pigem sellist sisesüsteemi, mis oleks õige eh, eh, raamistiku eh, välja arendanud ning mida ei saa, mille osas ei oleks võimalik kasutada pettust. meil on vaja ka piisavalt garanteerida liikmesriikidele süsteemi eh, turvalisust, eh, et, et eh, süsteemi toimumust garanteerida. komisjon praegusel hetkel on soovitanud, et pädev liikmesriik oleks see esim-, oleks see riik, kust Euroopa Liidu sisenetakse. kui viisataotleja ainult sõidab läbi sellest riigist ja tema sihtmärk on naaberriik kas riik A on siis see, kes peab eh, andma riigi eh, B nimel ringreisi viisa, eh, samas taotlemata riigi B luba selleks. ühesõnaga, minu meelest tundub, et pädev liikmesriik oleks see, kus kõige kauem viisataotleja oma professionaalset tegevust läbi viib ning mis puudutab nüüd põhjendusdokumente, siis komisjon pakub meile nimekirja, eh, kus on välja pakutud erinevad eh, profiilid olemas eh, olevate profiilide puudusel. mina leian, et ringreisi viisa peaks piirduma ainult teatud ametite esindajatele samuti tuleb garanteerida, et saja kaheksakümne päeva jooksul ei viibita koha peal üle üheksakümne päeva ning lisaks sellele äh, tuleks ka organisaatori, ähm, kes korraldab reisi, äh, ta peaks selgitama, milline on reisi eesmärk, äh, milline on ähm, kus toimuvad sportlased võitlused, võistlused, kus toimuvad ähm, kunstlikul esinemised ühesõnaga see, kes äh, organiseerib ja korraldab äh, äh, kunstniku vastuvõtu, on siis see, kes, kes selliste küsijale küsimustele vastama peab ning samuti oleks vaja esitada tööleping ning samuti ka tervisekindlustus, mida tunnistatakse kõik liikmesriigid, neis riikides, kus kus äh, ähm, turist või äh, kunstnik äh, viibib ja samuti tuleks ka ähm, kehtiv tööõiguse viisa esitada ning samuti leian ma, et et, et viisataotleja Schengeni piirides viibimine Eh, õigustab lühiajalise viisa väljaandmisnõuet. nüüd aga, mis puudutab muid liikmesriike, siis eh, ringreisiviisa on väga erilise iseloomuga, sest eh, võimaldab ringi sõitmist mitmes liikmesriigis üle perioodi vältel, mis on pikem kui kolm kuud. ning samuti oleks Eh, minu meelest konsultatsiooniperioodi venitamine kolmekümnel päeval ei ole liialt pikk aeg, sest liikmesriigid peavad ju ka siis seesmise eh, uurimisi läbi viima. nüüd otsuse langetusprotsessi osas sooviksin, et, eh, et taotlus peab olema kõige varem kuus kuud ja kõige hiljem kaks kuud enne planeeritavat ringreisi ja võttes arvesse, et sellised ringreisid äh, kunstnikele, artistidele või sportlastele ei toimu mitte üleöö, vaid need valmistatakse väga pikalt ette. kui eh, otsuse langetusprotsess toimub kiirustades, siis eh, keeldumisprotsess eh, on, keeldumisvõimalus on märkimisväärselt suurem. keegi ei takista kiirustamast, kui isik on tuntud usaldusväärne, Ehm, aus äh, ja kõik äh, see on, kõik see on teada-tuntud fakt. kui äh, kuidas te tahate, et, et konsulaat, kui ta isikut ei tunne, langetaks oma otsuse kahekümne päeva jooksul, selline ettepanek on täiesti aktsepteerimatu ning sellega seoses teen ettepaneku, et konsultatsiooniperiood oleks pikem. nüüd, mis puudutab viisaõigust, siis äh, on äh, ringreisivisa mõeldud äh, teatud ametite esindajatele, eh, võimaldab neil liikuda Schengeni viisaruumis aasta vältel. mina prantslasena maksan oma passi uuendamisest üheksakümmend eurot, aga siin pakutakse kuuskümmend eurot, kuuekümne Eh, selle eest, et eh, selline viisa välja antakse. Ameerika Ühendriikides näiteks maksab selline asi sada kaheksakümmend eurot, Hiinas maksab see sada kuuskümmend seitse eurot kuuekümne viisa, nii et eh, leian, et see summa peaks olema sada eurot pluss viiskümmend eurot, kui viisat pikendatakse. ning veel lõpetuseks kahepoolsetest lepingutest ähm, loobumist, see on äärmiselt äh, keeruline küsimus, seal on vaja üles näidata suurt ettevaatlikkust ja diplomaatiat. Äh, praegusel hetkel me ei tea, äh, kui paljud liikmesriigid on asjaga seotud, me ei tea ka, kui paljud kolmandad riigid on asjaga seotud, me ei tea, milliste lepingutega on tegemist, me ei tea, milline on nende sisu ja komisjon tahab, et liikmesriigid annaks äh, Eh, teada ajaloolised eh, kahepoolsetest eh, lepingutest, peaksime sellest, sellise arengu juures olema äärmiselt ettevaatlikud, ärgem unustagem, et tegemist on Schengeni liikmesriikidega, see tähendab seda, et me räägime siin ka Norrast, Šveitsist ja Liechtensteinist. lisaks sellele äh, kui me need ajaloolised kokkulepped lubi alla seame, siis eh, et võib see tekitada vahemeid kolmandates riikides. see, eh, see, selle kõigega sooviksin öelda, et ringreisiviisa osas on väga palju öelda eh, ja Äh, nagu te ise näete, komisjoni ettepanekut on võimalik äh, ja vajalik muuta, kuulan aga tähelepanelikult äh, ära selle, millised kommentaarid teil oleks ja millised ettepanekud teil oleks, aitäh! aitäh ja nüüd variraportöör härra Lopes Akilar. suur tänu teile, proua esimees ning suur tänu teile, härra Ohteföö, teie raporti eest Eh, mis puudutab ringreisiviisat ning eh, mille juures olen ma variraportöör sotsialistide esindajatena. nagu te teate, ringreisiviisa ning eh, viisa eeskirja uuesti sõnastamine on ühine pakett, nagu ma seda eelnevalt juba sõna, eelnevalt juba ütlesin. see peaks mõjutama kogu Euroopa viisapoliitika väljatöötamist selles valdkonnas. see praegune õigusloome mõjutab mõlemat õigusloomelise töö osa. väga palju eh, neist punktidest, mida härra Ohteföö mainis, mis minu meelest on äärmiselt mõistlikud eh, tahaksin peatuda aga nende punktide juures, mis minu jaoks on murettekitavad ja ka sotsialistide fraktsiooni jaoks on murettekitav, sest äh, need puudutavad äh, raportööri poolt äh, välja öeldud siis uut tüüpi viisa väljatöötamist, mis lihtsustaks sportlaste ja äh, kunstnike, artistide eh, ringi liikumisvõimalust Euroopa Liidus, jätab, jättes sealjuures välja teised isikud, kelle eh, olemasolu mainis komisjon ning kelle Euroopasse tulek võiks olla kasulik. see puudutab näiteks ka pensionäre, kes eh, eh kes eh, näiteks külastavad pikk-, Äh, pika perioodi vältel Euroopa Liitu, näiteks ka üliõpilased, kes soovivad magistrikursusele minna ning lisaks sellele ka seljakott seljas reisivad mind Euroopat linn, ringi ähm, ka mujal äh, Euroopas, mitte ainult riigis, kus nad õpinguid läbi viivad. et äh, selline äh, võimalus võiks olla äärmiselt oluline, äärmiselt huvitav ettepanek. Äh, mm, härra Ortefeu muudab ka komisjoni ettepanekut äh, esitades suuremaid nõudmisi viisa taotlejatele muudatusettepanekus kolmkümmend kuus ning siin tekkis siis see paradoks, et kõik see, mis peaks lihtsustama ja kiirendama viisade väljaandmist, mis on siis selle algmõte, tähendab, sinna juures on hoopis eh, uued takistused ja tõkendid ning eh, meie sotsialistide fraktsioonis sooviks seda toetada. samuti eh, soovitakse rändeviisat lühendada ning raskendada selle pikendamist Eh, ning muudatusettepanek pakub välja, et see eh, pikendus oleks eh, kolm, maksimaalselt kolm kuud pikk. ning samuti on siin konsulteerimisküsimus liikmesriikidega, siin on öeldud nimelt, et rände ringisõidu viisa ei annuleeri liikmesriikide poolt välja antud viisasid ja kokkuvõttes oli ju küsimus selles, et Euroopa viisa oleks liikmesriikidel viisadest, ähm, viisade ülene. praegusel hetkel me arutame ju, ju seda asja üsnagi põhjalikult, äh, suhtudes sealjuures äh, aga ka äh, et, ettevaatusega praegu toimuvasse protsessi loodetavasti suudame teatud, ähm, teatud Eh, varjuteed leida selles eh, karmi esialgses hinnangus ning eh, loodetavasti suudame kasulikumaid noote sellesse raportisse sisse viia. suur tänu ja proua Tomas! aitäh! Euroopa Parlamendi dokumentide pakett on iseenesest tervitatav, aga on mõningaid asju, millele tuleks tähelepanu pöörata. loomulikult on see dokument äärmiselt olulise tähtsusega Euroopa turismimajanduse parandamisel. nagu öeldud, mõningaid probleeme küll on, sellel instrumendil on olemas potentsiaal olla positiivne, meelitada rohkem Euroopa Liidu turiste, aga probleem on selles, et väga raske on orienteeruda Euroopa Liidu viisa süsteemis ja see peletab paljud potentsiaalsed külastajad eemale. meil on tarvis adekvaatsemat äh, kon-, koordineerimist olemasoleva Euroopa Liidu turvalisusstruktuuridega ning samuti teha koostööd SIC ja EIC ja VIS-iga. Äh, liikmesriigid peavad ka äh, rohkem rakendama eh, kahepoolseid kokkuleppeid, samuti peavad turvameetmed kehtima võrdselt kõikidele, kes taotlevad viisasid. ja seetõttu ongi äärmiselt oluline niisuguste süsteemide nagu näiteks nutikad piirid kiire paika panna. suur aitäh ja härra Debre! Ah, suur tänu teile, proua esimees! vabandust, et ma hiljaks jäin, mind eh, olin eelarvekomisjonis eh, tegevuses eh, ja rääkisime järgmise aasta eelarve küsimustest Euroopa Parlamendis. mulle sai nagu aru, et praegusel hetkel me rääkisime härra Ortefeu raportist ning tuleksin siis kõigepealt ringreisi viisa kasutuselevõtu juurde ma kahtlemata hindan kõrgelt tööstud töö kvaliteeti ja mõningates küsimustes eh, sooviksin oma seisukohti väljendada, mis puudutab nüüd rakendust, siis eh, võttes arvesse, et tegemist on uue instrumendiga, millel ei ole mitte midagi selle sarnast praegusel hetkel olemas. mis puudutab aga nüüd rakendusala, siis oleks, olla Eh, pigem ettevaatlik kui liialt äh, julge, miks, sellepärast et äh, niikuinii on vaja ju esitada hinnang ja äh, väga, kui ühesõnaga laiendada on kategooriat lihtsam, kui seda kärpida hiljem, kui kategooriad on juba paigas ja sellega seoses ma oleksin pisut tagasihoidlikum kasusaajate nimetamisel, sest teatud hulgale nende jaoks on ka raske aru saada, millised garantiid võivad nad esitada eh, nende viibimist ühes või teises kohas. sportlaste jaoks on see selge, artistide puhul samuti, aga eh, turismi puhul on seda äärmiselt eh, raske seda teha, garantiid pole ka samad äh, pole mingisugust rahvusvahelist ähm, otsust selle kohta ega midagi. nii et äh, selles äh, osas leian, et peaks äh, olema pisut rangem rakendusala küsimustes, kui komisjoni esialgses ettepanekus ette on nähtud, nii et ühest küljest olen ma nõus kõrgetasemeliste sportlaste puhul, ma olen nõus ka rahvusvaheliselt tunnustatud artistide puhul võiks see leida ka ettevõtete juhtide puhul, kuid samas teiste isikute puhul oleks ma siiski ettevaatlikum, eriti kui see puudutab eh, üliõpilasi ja õpila- ja õpilasvahetust ülikoolide vahel, siis on teisi võimalusi selle küsimuse lahendamiseks. mis aga nüüd puudutab pikendustingimusi, siis eh, härra Ohteföö ettepanek on hea kuidas seda ka ellu viia, sellest peaksime me tõsiselt rääkima. ja see nüüd, et kehtivusperiood eh, eh, kehtiks sama kaua kui eh, läbiviidav tegevus, siis selles osas võiksime samuti arutada, kas see on X kuud või rohkem või vähem, igatahes mulle see kriteerium tundub oluline olevat. mis aga nüüd puudutab äh, kehtivusaega, siis äh, säte näeb ette, et äh, teatud perioodi vältel, mil ähm, kehtib ringreisiviisa, äh, võiks viisa kehtida tingimustel, mis on siin ära mainitud. ja loodet- ja see pikendusperiood äh, või uuendus äh, peaks äh, samuti üsnagi täpsetele kriteeriumitele rajanema. ja mis puudutab nüüd menetlust, nagu ma seda juba ütlesin, võttes arvesse kasusaade kategooriat, siis jagan ma äh, raportööri seisukohta selle kohta, et et oleks selged faktid äh, esitatud selle kohta, kus ja millistes liikmesriikides äh, kavatseb äh, isik viibida. ja nüüd e-, eelnevates aruteludes öeldud, siis ma arvan vägagi objektiivselt, et riik, kes peab selle asjaga tegelema, on see riik, kus kõige kauemaks jääks äh, jääks ähm, püsima, näiteks kujutagem, et, et näiteks Ameerika, grupp Ameerika muusikuid, Lõuna-Ameerika muusikuid äh, jõuab Euroopasse läbi Madridi, kui nad ei jää Hispaaniasse, vaid sõidavad edasi, kas siis Hispaania saatkond peaks sellega tegelema või äh, mõni teine saatkond, võttes arvesse, et näiteks muusikud jäävad mitmeks kuuks äh, Saksamaale sest äh, äh, kas vastutav peab olema siis see riik, kus sisse sõideti või see, kus viibiti, see on nagu see Dublini protsess, me teeme siin nii-öelda individuaal Dublini. väga tore, aga äh, rakendugu see siis olukorras, mis oleks pisut ideaalsema iseloomuga. ning mis puudutab ettepanekut kahepoolseid lepinguid, siis ma olen siin pisut reserveeritum arvan, et äh, kui me äh, rakendame mingisuguse üldise äh, süsteemi ning teatud aja vältel võimaldame liikmesriikidel pöörduda otse nende riikide poole, millega nad soovivad, kelle puhul nad soovivad tingimusi muuta, siis see peaks võimalik olema. suur tänu, see on minu poolt kõik ringreisi viisa kohta ning äh, ma äh, teie lahke loaga esitan äh, kirjaliku seisukohavõtu selle ringreisi viisa kohta praegusel hetkel mul kõike meeles ei ole, pean mälu värskendama. suur tänu. ja nüüd annan sõna proua Valerole. talar svenska så ni får ha lurarna på er. Eh, aitäh, pange parem kahe kõrvaklapid pähe, sest et räägin rootsi keeles, ütleb kõneleja ning algatuseks ütlen kohe, et mulle teeb ka see ettepanek ja suund, kuhu ta liigub praegusel hetkel, natukene muret. minu arvates komisjoni ettepanek oli hea, see põhines niisugustel eelistel, mida annab see, et inimesed saavad lihtsamalt üle piiride liikuda, eriti need, kellel on vaja seda teha tihedasti ja kes reisivad mitmes Euroopa riigis korraga. esialgu oli asja mõte teha olukord ke-, lihtsamaks, aga mulle tundub, et raportöör pööras tähelepanu peamiselt puudustele kui headele külgedele ja seetõttu minul on väga raske raportööri ettepanekut toetada. me peame tegelema siin väga paljude muudatusettepanekutega, see tähendab, et meil on tarvis ka aega, et kompromissi leida. aga praegusel hetkel ei leia ma raportööri ettepanekust mitte midagi, mida toetada. aitäh ja proua Veržer! kõigepealt vabandust, et ma hiljaks jäin. kõnelejal ei ole mikrofoni. mul ei ole detailselt äh, võimalik olnud äh, härra Ohtuse äh, raportiga tutvuda, see jõudis meieni väga hilja ning tahaksin kiirelt öelda seda, et ma ühinen sellega, mida äh, Äh, ütlesid kaks eelkõnelejat, minu meelest tegemist on äärmiselt lihtsustamine, äh, kokkuvõttes eesmärgiks on ju kõigi jaoks äh, elu lihtsamaks teha, aga raportööri ettepanekud lähevad täpselt vastupidises suunas. võib-olla tõesti ei ole kasusaajad piisavalt täpselt identifitseeritud, sellest oleks võimalik rääkida igatahes eh, on küsimus selles, kas me toetame Euroopa Liidus vaba liikumist või mitte, kas me usaldame seda või mitte. Eh, ma arvan, et mida härra Ohteföö sellest arvab, seda ma juba mm, vist tean. praegusel hetkel ei äh, tohiks äh, olla erinev, äh, suuremat sorti erinevusi ringreisi viisa ja liikmesriikide põhise viisa ähm, eraldamiseks, kuid praegusel hetkel olen pisut hämmeldunud sellele, mida ütles härra Depree, sest eriti siis, kui ta Dublinist räägib, mina arvan, et see, mis Dublini juures ei toimunud, oli see, et, et kogu raskus langeb vastuvõtja riigile, see ei ole loogiline Euroopa Liidus, meil on vaja suuremat Euroopa loogikat, meil on vaja suuremat solidaarsust kogu Schengeni eh, ruumis ning see on üks eh, suurematest probleemidest ja minu meelest see praegu siin ei liigu õiges suunas edasi. ja arvan, et piirangud, viisa eh, piirangud äh, Mm. selles osas on parlament juba sõna võtnud ka komisjon ja mõningate liikmesriikide valitsused, kui nad ütlevad, et nad soovivad ligi tõmmata eh, näiteks eh, noori andekaid inimesi ning kui me eh, liikumisvõimalust ei lihtsusta, siis kokkuvõttes tekib täpselt vastupidine olukord ning kui me näeme statistikat, mis puudutab noori, kes soovivad eh, õppida, soovivad eh, leida eh, uusi töökohti, siis pööravad nad ära aina rohkem Euroopa Liidust ning ei ole sugugi imestamisväärne, et sinise kaardi süsteem on läbikukkumine, kui me oma suhtumist ei muuda, siis me kannatame selle süsteemi negatiivsete tagajärgede all edasi, nii et peaksime oma sõnad ja teod pisut rohkem kokku viima. Thank you. aitäh ja proua Stevens, teil on sõna. okei okay,, thank you, miss. aitäh, proua esinaine ja suur aitäh kolleegidele, äh, eelkõige humanitaarviisa teema puudutamise eest mul on väga hea meel, et seda nimetati. ma tahtsin rääkida ka eelmisest punktist ja humanitaarviisa punktist. kõigepealt ütlen, et mul on väga hea meel, et raportöör näeb, et praegust äh, olukorda ei ole võimalik reguleerida ainult viisa eeskirjadega. samas raportöör usub, et Euroopa Liidu territooriumile legaalselt sisel, sisenemine on oluline nende inimeste jaoks, kes tõesti põgenevad sõjakolletest ja tema on seisukohal, et Schengeni viisa lahendab selle küsimuse. mina ei ole sellega nii väga nõus, sest et tegelikult meil ei ole selgust, mida me teeme kõikide nende pagulastega sest et me räägime siin sadadest ja tuhandetest inimestest ja me peame nendega toime tulema asjalikul ja tõhusal moel ja minu arust see tekitaks ainult probleemi juurde, mitte ei lahendaks seda. nüüd ma enne lõppu tahaksin veel öelda, et meie oleme seisukohal, et humanitaarviisa peab jääma eraldi viisa tüübiks ja praeguse äh, olulise humanitaarkriisi lahenduseks ei ole Schengeni viisa. see oli asi, mida ma tahtsin kindlasti lisada, tänan. Uh, aitäh ja proua Vimm. Eh, tack för ordet och jag ber också om ursäkt att jag var lite... Aitäh mulle sõna andmast. Vabandust, ka mina jäin veidi hiljaks. Meid külastas täna Rootsi minister, seega ma olin teda kuulamas mul on seitsmeteistkümnenda punkti kohta mõni küsimus seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti kohta olid mul tegelikult küsimused, aga nüüd ma esitan need küsimused siis kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juures. kui me vaatame praegu seda olukorda, mis on täiesti katastrofaalne, immigrantide massid on nii suured, et me nendega enam toime ei tule, siis me peame leidma järjest rohkem ja rohkem võimalusi, praegusel hetkel me ei suuda enam kontrollida olukorda. tööpuudus Hispaanias ja Kreekas, Kreekas on viiskümmend protsenti ja kui me teeme inimestele veelgi lihtsamaks Euroopasse tulla ja siin Euroopa elanikega töökohtade pärast võistelda, siis mina tegelikult arvan, et see ei ole küll olukorra lahendus. vaadakem, kui vilets piirivalve meil praegusel hetkel üldse on Euroopas, kas komisjon on mõeldud, no mida me siis teeme, kui need inimesed kõik siia tulevad, kui neile, neile on kindlaks määratud Euroopas viibimise aeg, mingid konkreetsed kuud või päevad, kuidas me kontrollime, et nad päriselt ka nii vähe aega ainult siin on? ja kui niisugused viisad tulevad, siis äh, tööturu olukord muutub veel hullemaks, siin ma räägin tegelikult mustalt töötamisest ja minu arust on tegemist tõesti väga äh, halva ja rumala ettepanekuga ja nüüd palun Luksemburgi eesist. Äh, madame le President. proua esimees, lugupeetud parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, ringreisi viisa tuleb samuti orienteer-, orientiire arutelule eh, nõukogus eh, selleks, et kiirendada, eh, parandada meie edasist arutelu. Euroopa Komisjon, palun. aitäh, proua esinaine, aitäh ka raportöör ja mina tahan samuti öelda paar sõna komisjoni poolt paar sõna, meil on väga hea meel raport raporti eest, eh, mille te olete siin teie koostanud, sellepärast et komisjon eh, soovib eh, vägagi innukalt leida lahendusi kõikidele reisimisega seontud probleemidele. komisjon tuli lagedale tasakaalustatud ettepanekuga, et seda õiguslikku lünka täita. ma mõju-uuringus me toome välja ka mõningad arvulised näitajad ja need on üsna mõistlikud näitajad, võttes arvesse, et äh, siis äh, ringreisiviisa kehtib vähemalt üheksakümmend üks päeva äh, kogu Schengeni piirkonnas, see tähendab, et see edendab kindlasti turisti, sest et inimesed kulutavad ööbimisele, söögile ja nii edasi, seetõttu ma arvan, et meie poolt mõjuhinnangus esitatud arvulised näitajad on üsna realistlikud, aga loomulikult, kui me niisuguse neid mm, viisasid hakkame välja andma, siis on meil tarvis ka meetmeid, kuidas tagada ebaseadusliku rände vähenemine, kuidas äh, tagada, et tehakse läbi vajalikud turvakontrolli meetmed, mida on vaja teha äh, Schengeni ettepaneku jaoks põhimõtteliselt on tegemist väga tasakaalus äh, ettepanekuga, kus on võetud arvesse nii ebaseadusliku rändega seonduvaid probleeme kui mitmeid teisi probleeme. komisjon on seisukohal, et raportööri muudatusettepanekutes välja pakendud äh, rakendusala on liiga kitsas, see võtab arvesse ainult väga öö, äh, isiklikke huvisid ja mõningatel konkreetsetel juhtudel on väga raske nendest nõuetest kinni pidada, näiteks just sportlaste ja kunstnike puhul ning samuti eh, raportööri muudatusettepanekud jätavad välja muud isikute kategooriad, kellel võib olla samamoodi igati põhjendatud huvi viibida Schengeni piirkonnas rohkem kui üheksakümmend päeva, mitte aga olles seda aega kogu aeg ühes ja samas liikmesriigis. oluline on nimetada ka isikuid, kes ei kujuta ennast mitte mingisugust turvariski, see on teema, mis on kahepoolsete kokkulepete küsimus, nagu ütles raportöör, komisjon ütles aga, et, et nemad ei ole nõus eh, niisuguse lähenemisega, see tekitab eh, nii piirivalvuritele kui reisijatele täiendavat tüli ja samuti eh, muudab Schengeni piirkonna vähem läbipaistvaks ja seetõttu komisjon ei toeta kahepoolseid kokkuleppeid, olemasolevad võivad ju kehtima jääda, aga need olemasolevad kahepoolsed kokkulepped peavad olema ka harmoneeritud Schengeni piirkonnas kehtivate reeglitega ja seda me sooviksime teha selleks, et kõikidele kolmandate riikide kodanikele kehtiksid kogu Schengeni piirkonnas ühesugused tingimused niisugune õiguslik instrument oleks tegelikult kõige õigem lahendamaks probleeme, mis meil praegusel hetkel on, et esile kerkinud. komisjonil on juba olemas lisadokumendid, mida taotlejad peavad esitama, näiteks elatisvahendite olemasolu, nad peavad tõestama, et kogu kohal viibitava aja jooksul on nad suutelised ennast elatama ja lisaks sellele on veel terve hulk muid äh, täiendavaid dokumente, mille esitamist nõutakse. mis puudutab äh, kõnealuste liikmesriikidega konsulteerimist, siis tegemist on väga-väga huvitava ettepanekuga. komisjon ei ole tegelikult liikmesriikidega konsulteerimise vastu, äh, küll aga kolmekümnepäevane periood tundub talle liiga pikk on pakutud välja ka organiseerija või korraldaja uus definitsioon, kuna see kõiki äh, komisjoni ettepanekus välja toodud rahvastikurühmi ei hõlma, näiteks individuaalturiste. järgmine ettepanek on ka väga huvitav ja minu arvates juhtis sellele juba tähelepanu nii mõnigi mõnigi parlamendiliige enne komisjon sooviks äh, ka sellega edasi tegeleda ja kuulata ka pädevate parlamendiliikmete arvamust, siis pikendamise teema, ma arvan, selle me saame ka ära lahendada ning lõpuks raportööri ettepanek, et äh, ringreisiviisat ei saa äh, kombineerida elamisloaga, tundub olevat mõistlik lähenemine, kuigi samas kõik need äh, sellega kaasnevad tingimused tuleb väga täpselt äh, paika panna ja täpsustada, äh, sest et muidu võib see tuua kaasa probleeme. praegusel hetkel kõik ja tänan raportööri. suur tänu. ja nüüd ma annaksin taas sõna härra kelle, Ortofööle. suur tänu ma tänaksin kõiki märkuste ja ettepanekute ning küsimuste eest, mis minu sõnavõttu väga kasulikult täiendasid. ma ei hakka detailselt teie küsimustele vastama ning soovitaksin, et me jätkaksime seda arutelu eh, edaspidi kui ja kindlasti väliraportööridega oleks mõistlik kohtumine korraldada sooviksin aga keskenduda kolmele küsimusele, mis tõstatati näiteks härra Lokkes Abilari poolt, kes eh, väga õigesti eh, juhtis tähelepanu näiteks turistide küsimusele. liikmesriigid on eh, korduvalt väljendanud muret selle üle, et on, võib tekkida kuritarvitamisi, petmismomente äh, julgeolekuriske ning illegaalse immigratsiooniriske. arvan, et ei tohiks olla raske panna kokku põhjendusdokumendid, mis selgitaks eh, küsimusi, mida paljud liikmesriigid just eh, kõige rohkem eh, muretsema panevad ja mina jagan nende muresid. näiteks puudutavad need kategooriad, mis on väga selgelt ähm, välja äh, töötatud ning äh, äh, selge on see, et kahe aasta pärast tuleks see süsteem üle vaadata ja vaadata, kas tuleks seda laiendada või mitte. nüüd, mis puudutab teadlasi ja üliõpilasi, siis tuleks vastata küsimusele, mis on põhimõttelise tähtsusega, mida me soovime teha millised on meie eesmärgid, kas äh, sooviksid äh, viisad, mis konkureeriks teiste viisadega ning mis paratamatult tekiks, äh, tekitaks segadust või siis sooviksime me viisad, mis lihtsustaks selgelt identifitseeritavaid kategooriaid. igatahes mina leian, et minu meelest oleks vaja välja töötada selgelt identifitseeritavad kategooriad, mis lihtsustaks ringi liikumist. Gerard Depree rääkis mitmel teemal, üliõpilaste teemal, kehtivusteemal, ning äh, samuti ka mm, äh, samuti ka äh, sellest, mis puudutab siis dokumentide läbivaatamisperioodi, mul on väga meelt selle üle, et ta minuga nõus oli. kuid nüüd see, mis puudutab liikmesriikide komisjoni vahelist küsimust, siis seda peaks rääkima kuskil mujal kui siin me ei tea, millised äh, kokkulepped on sõlmitud, me ei tea, milliseid riike see puudutab, me ei äh, tea, milline on selline lepingute sisu, me ei tea, milline äh, tagajärg on unilateraalsel otsusel, mille surub peale Euroopa Komisjon, see on, sellega on seotud ka minu eelnevalt väljendatud seisukohad. ning Roa Tomašik rääkis julgeolekumuredest, ma olen täiesti nõus temaga ja eh, toetan tema seisukohavõttu täielikult. proua Eilo rääkis teistest, eh, teistsugustest seisukohtadest, tõepoolest eh, me praegusel hetkel järgneme, järgime loogikat, mis on minu meelest täiesti erinev ning võib-olla ma sellele kommentaare ei lisaks, nii et see oleks kiire ülevaade Eh, mõningatest mõtteavaldustest erinevate sõnavõttude puhul ning olen loomulikult kolleegide käsit-, eh, käsutuses, et nende küsimustele ka edaspidi vastata. Thank you! aitäh! tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et kahekümne viies september kell kaksteist on ka nendele raportitele, eh, sellele raportile muudatuste ettepanekute tähtaeg, täpselt nagu viisa eeskirjagagi. me oleme nüüd küll ajagraafikust veidi ees, aga ma arvan, et võime siiski alustada järgmise päevakorrapunktiga e-piire käsitleva vaheraporti katseprojekt, mille esitab meile härra Krumm Krakov, EU Liisa direktor. ja palun, härra Krumm Krakov, kutsuksin teid siia oma ettekannet tegema. okei okay., okei okay.. hästi. niisiis, kallid kolleegid, nagu te teate, on nutikate piiride äh, sea-, seaduseelnõude pakett tagasi lükatud ja enne seda on planeeritud uurida põhjalisemalt tehnilisi katsetusi ning sellega on tegelenud EU-LISA praegusel hetkel testid veel jätkuvad ja meie raportööridel õnnestus neid näha Soomes. juulis saime me ka kätte vaheraporti nende katse, katsete kohta ja need ongi just asjad, mida EU-Liisa direktor härra Krakov teile täna tutvustab ja ma annangi kohe sõna härra Krakovile, Karkovile, ja seejärel raportöörile ning teistele saadikutele. palun, härra Karkov. aitäh, proua esinaine, tere päevast, daamid ja härrad. nagu ikka, on äärmiselt meeldiv täna siin libekomisjonis viibida ning anda teile infot niisuguse äärmiselt olulise algatuse edasiarengute kohta ma arvan, et mul on siin mõned äh, slaidid ka, võib-olla saan näidata neid. tulevad, tulevad, ütleb esis-, esineja naine. anna ah, nad sinna. enne kui ma hakkan teile rääkima, kuidas äh, nutikate piiride katseprojekt on arenenud, räägin ma teile kõigepealt, millest see äh, pilootprojekt, mida see pilootprojekt endast üldse kujutab? nii. see on nüüd ülevaade Euroopa Liidu välispiiridest täna. tuletan teile meelde, et meil on rohkem kui seitse tuhat kilomeetrit maismaapiiri ja üle neljakümne kahe tuhande kilomeetri merepiiri. ning nendel piiridel on meil umbes kaks tuhat piiri kontrollipunkti. viimastel aastatel on aastas olnud umbes seitsesada miljonit piiriületust ja prognoosid ütlevad, et aastateks kaks tuhat kolmkümmend nii see piiriületuste arv kasvab, mis tähendab seda, et välispiirid vajavad rohkem kaitset, kas siis tuleb võtta ametisse rohkem piirivalvureid või leida mingisugune nutikam viis, kuidas piire paremini valvata ja kaitsta. ja sellega nutikate piiride projekt just tegelebki. eelkõige eeldatakse, et nutikad piirid hakkavad kolme aasta pärast juba positiivseid tulemusi andma esiteks muudetakse inimeste liikumine lihtsamaks, inimesed saavad lihtsamini ja vähemaste probleemidega piire ületada. esiteks siis reisijatele paremad tingimused nendele inimestele, kes siis ületavad Euroopa Liidu välispiire, samuti muutub piirikontroll tõhusamaks ja lisaks kõigele oodatakse ka seda, et nutikad piirid mõjutavad positiivselt siseriiklikku julgeolekut. kokkuvõttes, võttes on see laias laastus nutikate piiride algatus kui niisugune. nüüd räägin teile, mida see äh, katseprojekt ise endast kujutab ja mida me oleme teinud. esiteks, katseprojekt iseenesest on väga-väga suur algatus, seda võib vaadata väga mitme nurga alt, aga tegelikult on tegemist algatusega, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu, sest et meil on üksteist liikmesriiki, kes toetavad äh, seda katseprojekti ja kaasatud on testidesse seitseteist erinevat äh, piiripunkti. Äh, katseprojekt üritab katsetada erinevate stsenaariumitega ja erinevate tehnoloogiatega nii maismaa, õhu kui merepiiridel selleks, et anda kõikehõlmavaid soovitusi võimalikult paremateks viisideks kasutada tehnoloogiat, et saavutada nutikate piiride algatuse põhieesmärke. mis puudutab nüüd ajakava, siis juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta septembris hakkasime seda katseprojekti ette valmistama. ettevalmistus jõudis lõpule käesoleva aasta veebruaris ning selle aasta märtsis algas, algas katseprojektiga tegelemine. septembris kavatseme sellega lõpetada ning oktoobris ja no novembris koostame lõpliku raporti ja esitame selle siis Euroopa Komisjonile ning selle, selle plaani põhjal nähti ka ette meile kolm ja pool miljonit eurot eelarveks. nagu öeldud, rakendusala hõlmab kolmeteist äärmiselt kompleksset katset ja sada ühek-, sada, mis koosnevad siis saja üheksast konkreetsest küsimusest ja lisaks sellele oleme me veel välja valinud kümme uuringut, mis top-, tunduvad ka meile huvitavad olevat, aga mis ei vaja tehnilist läbiproovimist. näiteks niisugused asjad, mida peavad tegema liikmesriigid ja piirivalved, piirivalvurid, kui nutikate piiride süsteem ei ole kättesaadaval ja nii edasi. ühesõnaga, kõik kõiki neid elemente on nüüd uuritud või on nende uurimine pooleli ja erinevate katsete tulemused võetakse kõik kokku lõpuaruandus, andesse ja ma tahan rõhutada ka veel seda, et lisaks tehnilistele aspektidele teeme me koostööd ka inimõiguste vallas, nii et kasutame tehnoloogiaid ja uurime tehnoloogiate, äh, kuidas tehnoloogiad inimõigustest kinni peetakse. niisiis, ja nüüd võib-olla kõige huvitavam osa sellest, kes on igapäevaselt kaasatud sellesse ka katseprojekti ellurakendamisse, nagu öeldud, praegusel hetkel oleme me äh, katseprojekti katsete tegemise lõppfaasis, lõpetame septembris kõigepealt pean siin ütlema, et selle katseprojektiga töötamine on arenenud graafikujärgselt, loomulikult oleme puutunud kokku erinevate probleemidega, tehniliste raskustega, nii me, meie amet kui liikmesriigid on raskustega silmitsi olnud, kuid töövad, teevad siiski koostööd ning püsivad graafikus ja me loodame, et me saame projekti lõpetada õigel ajal ja samuti koostame lõpliku aruande õigeks ajaks väga oluline on meile rõhutada, et me töötame graafiku kohaselt ja siiamaani oleme juba ka ühte-teist huvitavat ava, avastanud, kuidas tehnoloogiate kasutamine mõjutab piirihaldusprotseduure. me loodame, et me lõpetame selle töö õigeaegselt. niisiis, kuidas on praegusel hetkel olukord regiooniti, nagu öeldud, üksteist liikmesriiki toetab ja osaleb seitseteist äh, piiripunkti. nagu te näete, äh, testid, mida tehakse õhupiiridel, need on enamalt jaolt juba lõpetatud, mõned testid on veel toimumas Frankfurti lennujaamas ja Charles de Gaulle'i lennujaamas Pariisis, aga suures osas on õhupiiride katsed juba tehtud. nüüd, mis puudutab maismaapiire, eh, siis nagu te näete, nii mitmeski piiripunktis on katsed veel pooleli, aga samuti loodame nendega ühele poole jõuda ning seesama kehtib ka merepiiride osas. siingi on mõned katsed veel teostamisel. Eh, eriti, mis puudutab siis eh, rongide ja autoreisijatega teostatavaid katseid. nii, nagu te näete, kõik asi läheb plaani kohaselt. siin näete katsejuhtumite põhjal jaotust, meil on äärmiselt komplekssed katsed, tegelikult see info siin pärineb augusti algusest ja nüüd septembri keskpaigas võin ma öelda, et lõpetatud katseid on juba oluliselt rohkem, seega me osta-, loodame, et saame töö kõigeks ajaks valmis. Äh, praegusel hetkel on meil tegemist ainult katsete esialgsete tulemustena, aga oleme juba saanud ka mõningaid üsna huvitavaid tulemusi. vaheraportis, mille me koostasime juuli keskpaigas, nagu ma ütlesin, on juba olemas mõningad avastused, mis võiksid meid suunata äh, mõistmisele, kuidas tehnoloogiate kasutamine äh, piiriületusprotsessi muudab ja tõhustab. kõigepealt tahan rõhutada asjaolu, et poolt, uusi tehnoloogiaid ja uusi piiriületusviise hindavad väga kõrgelt nii piirivalvurid kui reisijad, sellepärast et vastavalt vaheraportis esitatud aruandlusele osalejad, osalejatest, kes kutsuti sellesse projekti osalema umbes, umbes üheksakümmend protsenti äh, kiitsid selle vägagi heaks, samuti piirivalvurid tegid üsna positiivseid tähelepanekuid uute piirivalvemeetodite kohta. veel üks oluline esialgne avastus, mida me loomulikult ka lõppraportis, raportis käsitleme, on usaldusväärsus ja biomeetriliste, biomeetriliste andmete tõhusus äh, piiriületusel. neli sõrmejälge, näopilt ja nende kombinatsioon ei nõua eriti palju aega, et neid protsessi käigus uurida, aga samas on nad suhteliselt usaldusväärsed andmed, nii et nad on kahtlemata väga positiivseks, positiivseteks andmeteks, mida hinnata piiride ületamisel ja mõningate täiendavate seisukohtade ja järeldustega tuleme me välja siis, kui kõik katsed on lõppenud ja me koostame lõpparuande. samas ei ole katseprojekti eesmärgiks mitte ainult tulla lagedale konkreetsete ettepanekutega, aga leida ka valdkondi, kus kavandatavad äh, nutikate piiride projekti võib olla raske ellu viia. Need on esimesed õppetunnid mis me oleme esialgsesse raportisse kokku korjanud. esiteks on meie, meile selge, et mõned piirivalveprotsessid, näiteks, näiteks äh, sõrmejälgede võtmine äh, mobiilsete vahenditega, äh, ei pruugi olla veel piisavalt hästi arenenud, et neist oleks põhjendatud kasu. Äh, selleni me jõuame põhjalikumalt lõppraportis, aga ma tahan lihtsalt anda mõningaid suuniseid tänapäeva tehnoloogia kasutamisele, selleks et sellest oleks tõhusat kasu praeguses ja tulevases piirikontrollis. ma ei taha väga tehniliseks minna juba esialgne raport iseenesest on suhteliselt kõikehõlmav ja ma tahan lihtsalt juhtida tähelepanu järgmistele sammudele, mis meil veel ees seisavad, nagu ma ütlesin, äh, katsete teostamise faas lõpeb kolmekümnendal septembril, seejärel algab töö laua ääres nii-öelda. ja loodetavasti me saame selleks ajaks kõik andmed analüüsitud, tähendab siis oktoobri keskpaigaks saame ehk kõik analüüsitud ja samal ajal me koostame ka lõpparuannet selle katseprojekti kohta ja loob, soovime selle katseprojekti lõpparuande esitada novembri lõpus. selles ilmselt sisaldub nii mõnigi tõhus näpunäide, kuidas kasutada paremini tänapäeva tehnoloogiat, et äh, kasulikumalt ja tõhusamalt piire hallata ning see võiks olla ka aluseks, millest edasi tulevikus hakatakse uurima täiendavaid võimalusi tõhusamaks piiride ületamiseks. suur tänu! suur tänu teile selle ettekande eest! mis puudutab nüüd e-piire, siis meil on siin kaks raportööri, härra Dias de Mera ja proua Fajon. ja proua Fajon, teine raportöör siin kahjuks täna olla ei saanud ja proua Sipper äh, asendab teda. kõigepealt härra Dias de Mera, palun. Gracias. suur tänu teile, proua esimees. enne kui ma hakkaksin rääkima meie hinnangust vahearuandele, mille meile esindas härra Karkov, tahaksin ma väljendada oma enda ja proua Fajoni eh, eh, ebamugavustunnet komisjoni tegevuse kohta, sest taaskord äh, panevad nad kahtluse alla komi-, institutsioonide vahelise koostöö äh, kogu raamistiku, see on juba eelnevagi juhtunud. ning äh, see ka paneb küsimärgi alla Euroopa Parlamendi rolli kaasotsustajana kahekümne kuuendal juunil me saime sellest kõik need andmed teada üsnagi juhuslikult, aga andmed vastavad tõele, ühesõnaga komisjon esitas ähm, töögrupis, äh, piiriteemalises töögrupis äh, äh, nii-öelda mitteametliku dokumendi nõukogule, et nii-öelda kiire otsustussüsteemi kiiresti üle vaadata, fast lead for all ning see peaks siis võimalikult isegi RDP süsteemi ümbervaatamisele viima. ja selle teemaga tegeles äh, mm, proua Fajon. ma ei hakka sellest äh, pikemalt rääkima, keegi pole ametlikult äh, meile seda dokumenti tutvustanud, kuid samas see otsus mõjutaks olulisel määral kogu eh, nutikate piiride küsimust. mina raportöörina nõuan, et mõlemaid institutsioone koheldaks võrdselt. me oleme kaasotsustajad ja me peame, peab olema õigus teadma, teada eh, kõiki, olema, me peame olema kursis kõigi nende küsimustega, mida eh, nõukogu ja komisjon arutavad. ning nüüd Eh, läheksin juba härra Karkovi raporti juurde. sooviksin teda tänada tema sõnavõtu eest eh, ning sooviksin öelda komisjonile, eh, et lihtsalt tehtud töö on äärmiselt hea. järgnevad libekomisjoni järgnevatel koosolekutel Liive komisjonis eh, esitan eh, pikema ülevaate pilootprojektist, mis viidi läbi Soomes ning eh, ütlen teile ette juba, et see pilootprojekt osutus äärmiselt kasulikuks ning tahaksin tänada Veeameti tehnili-, tehnikuid, kes selle protsessis osalesid ning tahaksin tänada ka Soome võimuesindajaid ning meie sekretäri liikmeid. ning sooviksin äh, oma sõnavõtust praegusel hetkel olla üsnagi ettevaatlikuma sõnades, oodates lõpptulemit. arvan, et praegu liigume me edasi õiges suunas ning äh, võib tõesti öelda, et äh, nutikate piiride süsteem on tehniliselt teostatav ja võimalik tegemist on väga pika raportiga, sada kaheksakümmend lehekülge on ta pikk ning see puudutab näiteks esmaseid katseid sõrmejälgede alase informatsiooni jagamisega. see puudutab ka passide kasutamist, samuti ka kiirendatud meetmeid ja samuti ka VIS-süsteemi võimalikku parandamist et äh, oleks võimalik äh, ühe või teise kasutust tulevases süsteemis, äh, seda tulevases süsteemis soovitada, siis ootame lõppjäreldusi, mis esitatakse meile novembrikuus ja peaksime üle vaatama, kui ähm, edukaks esialgsed katsed on os-, osutunud ning igatahes võin öelda, et kõige olulisem on see, kui kasu, kui rahul on olnud äh, kasutajad selle uue süsteemiga, samuti on rahulolu väljendanud piirivalvurid, äh, kasutatakse erinevaid tehnikaid selleks, et kiirendada ja lihtsustada äh, tarbijate jaoks piiride ületamist, ärgem unustagem et äh, piiriületus on, äh, lihtne piiriületus on meie esmane eesmärk ning äh, peaksime mõtlema, kuidas oleks seda võimalikult lihtne võimalik teha, peaksime mõtlema siin ka selle peale, kuidas see eesmärk võiks olla sekundaarsete eesmärkidega kooskõlas, nagu näiteks puudutab see andmekaitset. samuti peaksime analüüsima kiirusküsimust äh, andmekogumises, äh, samuti andmete kvaliteedi küsimust ja samuti ka koostoimevõime muude süsteemidega. ning äh, selles osas sooviksin ka esitada teile mõningad küsimused. ma kiiresti loen neist ette neli, et te paluks võimalikult kiiresti need mulle vastaks. kõigepealt millised on põhilised põhjused eh, vigade eh, tekkimisel erinevate katsete läbiviimisel. ma mõningatest põhjustest olen teadlik, kuid sooviksin, et te eh, edastaksite ka ülejäänud põhjused mulle. teiseks, miks vahet, vahel nii-öelda passiivne kontroll on läbi kukkunud? mis puudutab biomeetrilisi passe, siis esmastest tulemustest äh, äh, peaks äh, selguma, kas kombineeritud kasutus näiteks näiteks silmaiirise kasutamine, sõrmejärgede kasutamine ning näo võrdlus patsipildiga, kas see kombineeritud tegevus oleks mõistlik ja kasulik või mitte. ning kolmandaks, kas te tõesti esitate lõppjäreldused novembris, sest sellel, sellest kõigest sõltub ju meie võimekus äh, ka õigeaegselt esitada äh, meie õigusloomelised ettepanekud, igatahes soovin teid veel kord tänada äh, ja see on minu poolt kõik. Thank you. aitäh. ja nüüd proua Fajoni asendaja proua Sipa. aitäh kahjuks äh, meie raportöör äh, täna siia tulla ei saanud ja seetõttu ma keskendun mõningatele punktidele, mida siin juba mainiti. see aruanne paistab olevat väga esialgne ja ja seetõttu mingisuguseid äh, tulemusi sellest või järeldusi teha ei saa, nii et siin on ära toodud ainult mõningad oodatud tulemused ja siin ei ole hõlmatud erinevad var-, Äh, variandid, samuti ei käsitleta täpsemalt, millist tehnoloogiat kasutatakse ja see ei lihtsusta raportööri tööd. proua Fajon soovib eriti teada, et et millised olid reisijate konkreetsed kogemused, mis puudutab erinevaid tehnilisi variante, see puudutab ka erinevaid esialgseid ähm, tulemusi ja ja huvitav on näiteks on see, et abc väravat äh, väravate eesmärgid ähm, küll Lissabonis ei saavutatud, aga sooviks ka teada, mis on äh, selle tulemus siis üldse. ja samuti Kiosi osas on huvipakkuvaid ähm, tulemusi oodata, see on oluline ka meie julgeoleku jaoks ja samuti ka kogu menetluse lihtsustamise. proua Fajon soovib ka EU-LISAga, Euroopa Komisjoniga ja teiste raportidega edasi koostada ja üks isiklik küsimus. katseprojekt on peaaegu valmis. miks siis täna me ei näe mingeid äh, selgeid soovitusi selles raportis? ja kas te oskaksite ka öelda, kui palju see katseprojekt maksma on läinud seni? ei äh.... aitäh. enne, kui vastuste juurde jõuame, siis proua Veržea soovib veel sõna, palun. Oui, merci. suur tänu. kõigepealt sooviksin täiesti täielikku nõusolekut avastada härra Dias Meraga see, mis puudutab parlamendi kohtlemist, me oleme üsnagi palju juba kannatanud pilootprojekti koostamise raames ning äh, antud hetkel oleme pisut hämmeldunud selle üle, äh, et äh, mingisugused alternatiivprojektid liiklevad ilma, et parlamenti sellest kuidagi teavitatud oleks hea, et meie raportööril kaudselt oli võimalus äh, informatsiooni saada. see ähm, ei ole aktsepteeritav, loodetavasti komisjon lõpuks ometi äh, saab aru, mida tähendavad, tähendab Lissaboni leppe sätted Euroopa Parlamendi õiguste äh, kohta ning kontrollib ka seda, et neid sätteid tegelikult ka ellu rakendataks. ning seda öelnuna, ilma et ma kuidagi Eh, kuidagi paneks küsimärgi alla selle üle, mis eh, selle raporti osas tehtud juba on, tahaksin eh, ma siiski avaldada kahtlust sellele, kuidas see raport pilootprojekti mõjutab, isegi kui on erinevates liikmesriikides selles küsimuses juba kogemused olemas, ei tundu minu meelest kogu tegevuse ulatus piisavalt laialdane olevat praegusel hetkel on mul tunne, et me keskendume ainult tehnilistele küsimustele, aga samas me ei, ei ole siin, eh, meil ei ole siin tegemist ainult tehniliste aspektidega. kui ma olen asjast õigesti aru saanud, eh, siis eh, näiteks võtate kasutusele iirise eh, kontrolli selleks, et eh, identifitseerimisprotsessi läbi viia, selle vastu pole mul pole midagi, aga üldiselt kogu see süsteem ei tundu mulle olevat eh, väga tõhus olevat, ma ühinen sellega, mida ütles mida ütles isikuandmete kaitse Euroopa Ameti esindaja, tegemist on väga kuluka, eh, põhjendamatu ning liialt sekkuva süsteemiga meie kodaniku ja kodanike jaoks, nii et eh, võib-olla see on ainult minu seisukoht, aga samas arvan, et eh, siin on tegemist ka teatud vastuoluga, me pidevalt räägime eelarve piirangutest, kuid samas Äh, praegusel hetkel, kui eelarvega nii suuri probleeme on, tegemist siiski suure survega meie eelarve sellise projekti näol ning kokkuvõttes äh, võib see kõik maksma minna äh, miljard eurot, nii et põhimõtteliselt me siin tõesti kõnnime selge ees. miljardit eurot oleks vaja võib-olla selleks, et läbi viia merepäästet. ning veel täpsemalt sooviksin teada, milline on selle projekti mõju äh, võrreldes äh, pilootprojektiga, kas äh, sellel pilootprojektil veel üldse mingisugust mõtet on, kas muudame selle eesmärke ning veel, kas selline lähenemine on integreeritud nendesse kontrollidesse, mida te parasjagu läbi viite, sest mulle tundub, et teie seal olete palju rohkem informeeritud kui meie Euroopa Parlamendis. aitäh! proua Vikström. aitäh, aitäh ka teile selle ettekande eest. me oleme seda teemat juba pikka aega jälginud ja mina kindlasti kahtluse alla ei sea selle projekti häid kavatsusi, aga meil on tekkinud äh, muresid seoses nende äh, mahukate summadega, mida on kulutatud ja kas see on tõesti hästi kulutatud raha tänapäevases Euroopa Liidus ja ma sooviksin meenutada ja üle kinnitada, üle rõhutada seda, mida kolleeg Dias de Meera, meie raportöör, ütles ja ja ka Tanja Fajoni seisukohast lähtudes sellest ei ole palju abi ei kaasraportööride jaoks ja õnneks meil üldse on need siin kojas olemas, õnneks proua Fajon ja härra Dias de Mera on, on moodustanud hea meeskonna ja nad on ka väga põhjalikult kaalunud meie muresid, kaasraportorite muresid, aga tegu on ähm, küsimusega, mille ma sooviksin siin välja tuua. see on halb näide eeskuju institutsioonide vahelisest koostööst, et see koostöö on olnud tõesti väga kehv, sellepärast et infot ja teavet ei ole korralikult jagatud ja natukene infot on lekkinud, mingid infokillud on kellegi jõudnud ja see tegelikult ainult suurendab seda institutsioonide vahelise usaldamatuse nõiaringi ja me peaksime ikkagi õppust võtma sellest sooviksin veel kord öelda, ma ei arva, et keegi siin saalis seaks kahtluse alla need head kavatsused, aga need õppetunnid, mida teie peate õppima ja mida komisjon peab õppima sellest, on see, et me enam ei lepi sellega, meil on vaja infot. meil on vaja, et info jõuaks Euroopa Parlamenti, jõuaks ka kaasraportöörideni, läbipaistval, avatud viisil. ja me ei peaks ainult äh, lähtuma lekkinud infost või mis meieni on jõudnud äh, kogemata, see on täiesti vastuvõetamatu. ja nagu te aru saate, me oleme mures. ja mul on palju rohkem küsimusi, mida ma sooviksin esitada, aga hetkel, hetkel äh, mul on hea meel teie heade kavatsuste üle, aga palun äh, võtke see selge sõnum siit komisjonist täna endaga kaasa. nii, ja nüüd vastuste aeg, härra Karkov, palun. aitäh, esimees. ma saan sellest äh, huvist aru, et äh, et tõesti huvijõu lisatöö vastu on suur, ma alustan äh, härra äh, Temerat, suur tänu teie tunnustuse eest ja taaskord võin teile tagada proua Fajonile ja ka teistele äh, libekomisjonis, et me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et me võimalikult õigeaegselt, võimalikult põhjalikud vastused te selgitada teil saate. nüüd, miks mõned testid on vigased olnud? miks on tekkinud vead, siis ähm, ma tegelikult ei ütleks, et ükski test, mille me oleme läbi viinud, on läbi kukkunud, aga reaalsus on see, et mõningad äh, testid olid väga spetsiifilised ja pidid äh, kasutama äh, konkreetset ähm, tehnoloogiat eesmärgil, mille jaoks seda tehnoloogiat loodud alati ei olnud ja mõningatel juhtudel, nagu ma juba ütlesin, terve rida kõrgetasemelisi kõrgetasemelist tehnoloogiat on küll olemas, aga paraku me ei ole õnnestunud seda kõike veel koguda, sellepärast et me räägime ju praegu ikkagi vahearuandest ja meil õnnet-, õnnestus koguda vaid vajaminev, vajaminevad testiandmed ja, ja seetõttu võib-olla vahearuandest võiks jääda mulje, et mõned testid kukkusid läbi, aga aga lõpparuandest alles tulevad äh, kõik need lõpptulemused äh, välja ja ka kui andmed on selleks ajaks äh, kõik läbi analüüsitud ja alles siis, alles siis me saame usaldusväärseid tulemusi sellest, kas testid on õnnestunud või läbi kukkunud ja ma sooviksin ka mainida, et paljudel juhtudel agentuur tegi tööd ka vastava tööstussektori esindajatega, tööstussektoriga, kes tege-, toodavad siis biomeetrilist tehnoloogiat ja nagu ma ettekandajal ütlesin, siis mitte kõikidel juhtudel olemasoleva tehnoloogia ei olnud tegelikult kõige parem nende testi eesmärkide saavutamisega, seetõttu need testid ja tulemused ei ole veel äh, Äh, lõplikud, nii et tegu on praegu vahe, äh, vahearuandega ja esialgsete tulemustega. nii et kui meil on äh, lõpparuanne olemas, siis meil on ka selge pilt olemas sellest, kas mõnda lähenemisviisi või mõnd-, ühte või teist tehnoloogiat kasutada saab ja kui mõned testid ei ole väga edukad olnud, siis see, see tuleb ka välja. nüüd milline on parim kombinatsioon Ähm, biomeetriliste ähm, tuvastajate puhul tegu on vahu, vahearuandega ja mõned testid juba näitasid, et mõningad kombinatsioonid toimivad mitte küll paremini kui teised, aga on lihtsalt kiiremad ja neid on, need ühtlustavad menetlust. ja niipea, kui äh, raport on meil valmis, siis me teeme ka omad valikud vastavalt äh, raporti ja aruannetele ja me peame ka vaatama, mis on e-piiri eesmärk ja siis vastavalt eesmärkidele me ka näeme, millised kombinatsioonid on paremad kui teised, aga nagu ma ütlesin, praegu on liiga ennatlik. veel öelda, millised oleksid kõige paremad ähm, biomeetrilised andmed, mille alusel isikut tuvastada, nüüd agentuur teeb väga palju tööd selle nimel, et ähm, aruanne tõesti õigeaegselt välja tuleks ja me oleme päris veendunud, et et ähm, nii, nagu ajakava ette näeb, novembrikuus see ka välja tuleb ja loomulikult äh, me oleme teie käsutuses, kui te soovite lisainfot saada, nii et e-piiri osas me oleme päris palju tööd teinud ja osa sellest tööd on olnud ka väga unikaalne. nüüd äh, proua Fajonile vastuseks, äh, ma saan aru kõikidest nendest muredest ja eriti nendest muredest, mis on seotud investeeringutega, investeeringute e-piiridesse jällegi, ma olen veendunud, et lõpparuanne toob välja selged suunised ja vastused äh, praegu testitud tehnoloogia võimekuse kohta, et kas ähm, see vastab ka e-piiri äh, eesmärkidele ja kas see võimaldab äh, ka piirihaldust ähm, tõhusamaks muuta. nüüd, mis puudutab eelarvet siis ähm, vastavalt agentuuri ja komisjoni vahelise kokkuleppele on see mahtunud kolm koma viis miljonit eurot, aga ma sooviksin rõhutada, et mitte kogu see ähm, summat ei ole ära kasutatud, sellepärast et agentuur üritas optimeerida kulusid nii palju kui võimalik. ja me lähtusime juba algusest peale äh, sellest, ähm, et kui me rääk-, töötasime koos komisjoni ja liikmesriikidega, et selge oli see, Eh, mida, eh, et, eh, et et katseprojekt ei läheks kaugemale sellest, mida me saaksime selle aja jooksul oma tehnoloogiaga saavutada. jah, ma küll, mul täpseid numbreid ei ole, aga katseprojekti praegused kulud on praegu umbes kaks koma kolm miljonit, see puudutas grante liikmesriikidele ja samuti ka agentuuri kulusid, tegutsemiskulusid ja loomulikult äh, me hea meelega äh, anname teile ka hiljem infot, täpsemat infot katseprojekti kogu mahu kohta ja kulude kohta. nüüd, mis puudutab järgmisi küsimusi, neid uusi ettepanekuid, äh, mis komisjon on teinud, see fast lane for all, et see oleks ka katseprojekti kaasatud, ei, me ei soovi, et see oleks sinna kaasatud väga lihtsal põhjusel, sellepärast et selle katseprojekti kohaldamise alamäärata kindlaks siis, kui see ettepanek äh, veel esitatudki ei olnud ja äh, ja alles peale siis äh, nõukoguga ka parlamendiga konsultatsioone me, kui soovitakse, me võime seda eraldi käsitleda, aga hetkel see ei ole osa katseprojektist. ja viimane, aga mitte vähem oluline, proua Vikström, jah, me saame aru teie muredest ja samal ajal ma olen veendunud, et lõpparuanne toob väga olulisi vastuseid e, näiteks ka tõhususe kohta ja ka e, milline on see, et e-piiride investeeringute ja tõhususe vaheline tasakaal, aitäh teile! aitäh! ootame siis ära novembri lõpu jah, et siis tulebki lõpparuanne koos kõikide järeldustega. esinaine, ma sooviksin, et äh, Euroopa Komisjoni kolleeg annaks meile ka viimast infot äh, õigusloomeliste ettepanekute kohta. aitäh, äh, proua esimees, tere päevast kõigile. kõigepealt Euroopa Komisjoni talituste nimel sooviksin öelda, et me oleme tõesti rahul sellega, kuidas katseprojekti on rakendatud EU-LISA agentuuri poolt meie meelest. on nad teinud seda väga professionaalselt, aegsalt ja nad on koordineerinud kõiki tegevusi, mida vaja on olnud ning seni nende tegevus on äh, tulemusi, tulemused ei ole tulnud mitte ainult äh, aeg, õigeaegselt, vaid äh, tulemused on sellised, mida me juba saame praegu kasutada, et seal on juba ka esialgsed järeldused ja neid ka juba mainiti. ja need esialgsed ähm, tulemused ka võimaldavad meil juba praegu arutelusid läbi vii-, läbi viia nii komisjonis, siin kojas kui ka liikmesriikides ja nõukogus ja te palusite, et me annaksime praegu viimast infot menetluse seisukohta. nii et ähm, sellest on juba kaua aega möödas, kui me e-piiridest rääkisime Euroopa Parlamendis, et viimati me rääkisime sellest üheksandal juunil ähm, täiskogus ähm, Strasbourgis, kus äh, volinik Savramopoulos rääkis selle uue ettepaneku eesmärkidest ja elementidest, mida komisjon hindab uue ettepaneku ettevalmistamisel ja ta ütles, et need siis ka kaas äh, õigusloojatele äh, äh, aastal kaks tuhat kuusteist välja tuuakse ja nagu te teate, praegu siseministrid arutavad arutavad äh, seda, äh, mis äh, puudutab siis rändekriisi ja nad arutavad ka Euroopa Liidu välispiiride haldamise küsimust, nimelt et kuidas selle ähm, siin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks konkreetsete ähm, meetmetega välja tulla, nii et me ootame siis ähm, järelduste e-, eelnõusid, mis võib, millest võib siis saada ka selle ministrite kohtumise järeldused, kus siis kutsutakse üles Euroopa Liidu välispiire ähm, paremini haldama aastaks kaks tuhat viisteist ja see pakett tavaliselt äh, hõlmab ka siis ähm, e-piiride ettepanekud ja me peame kõigepealt äh, saama kinnituse sellele ja siis me peame ka vaatama, millised, äh, kuidas see praktikas toimib, kas see on teostatav, kas me saame seda ka Äh, kuidagi kooskõlastada seda EU-LISA mm, katseprojekti tulemustega, aga igal juhul me peame kiirendama e-piiri ettepanekuga ähm, edasiminekut ja peame seda kasutada saama siis juba selleks äh,, selle aasta lõpuks, nii et siin on olukord erinenud võrreldes äh, juunikuise olukorraga selles osas, mis puudutab nüüd ajakava, mis nendes ettepanekutes sees on, te teate, te olete näinud ka teekaarti, mõjuhinnangu teekaarti, mis äh, avaldati juunikuus ja see, ähm, seda sai ka kommenteerida alates juunikuust ja te olete siis ka näinud, et need ettepanekud keskenduvad või see mõjuhinnang äh, keskendub viiele küsimusele, kõigepealt ähm, selle äh, uue süsteemi ülesehitus siis biomeetrilised andmed, mida kasutatakse ja mida me ka täna kuulsime, annavad natukene ka ülevaadet selleks, et näiteks see võimalus, et et kasutatakse kümmet sõrmejälge, tavaliselt ei ole kõige ähm, parem variant, et arvatavasti tuleb kasutada mingit kiiremat varianti ja samuti, et piiriületust ähm, lihtsustada, kiirendada, see on üks küsimus, millele keskenduda, samuti ähm, registreeritud reisijad, reisijate küsimus ja veebipõhine taotlemine, see oli ka üheks variandiks ja et meil ei oleks regulaarseid eh, registreeritud reisijaid, vaid eh, ainult need protsessi eh, kiirendajad, et oleks justkui nagu sellised iseteeninduskioskid, see on ka üks ettepaneku osa. ja äh, samuti siis ka arutatakse seda, kuidas äh, kuidas seda protsessi kiirendada, millised oleksid need elemendid, mida kasutada, see arutelu tuleks ka siin kojas äh, maha pidada ja loomulikult näiteks tehniliste sessioonide käigus eelmisel aastal me juba teise teema all oleme selliseid arutelusid pidanud, nii et see kolmas variant tulevastest ettepanekutest, mis on ära toodud ka äh, juunikuuses äh, avaldatud mõjuhinnangus, näitab äh, ka ära, mille, millega ka nõukogu soovis juunikuus, et me tegeleksime, me oleme augustikuus ka mitteametliku dokumenti välja toonud, seega viimasel neljapäeval Frontexi töörühmale te ja liikmesriikidele seda tutvustati ja me ja see on nüüd ka kättesaadav teile edasisteks aruteluks ja see mitteametlik dokument on, mis ta on, ta ongi non-paper mitteametlik dokument, see käsitleb seda äh, kolmandat varianti, mis on ära toodud, avaldatud mõjuhinnangus ja mis peaks siis arvestama ka edasiste arengutega nii et äh, äh, neljas peatükk äh, puudutab siis ähm, kogutud andmete säilitamisperioodi, see on jällegi poliitiline küsimus, mida me samuti mõjuhinnangus oleme uurinud ja viies plokk käsitleb õiguskaitseasutuste juurdepääsu andmetele, andmebaasidele, nii et need on need viis suurt küsimuste plokki ja nagu ma juba ütlesin, juunikuus me juba ütlesime, et et sellest saab ka siis meie mõjuhinnangu, see on meie mõjuhinnangu nüüd selgroog ja sooviksin rääkida veel ka siis avalike konsultatsioonide alustamisest, see algas kahekümne üheksandal juulil ja see on avatud siis oktoobri lõpuni. tagasisidet saab siis eh, komisjoni lehel saata ja me oleme loomulikult ka palunud, et mõju, et liikmesriigid saadaksid oma eh, Ähm, infot ja samuti ka kolmandate riikide valitsused teaksid sellest võimalusest, sellepärast et see puudutab ju ka kolmandate riikide kodanikke ja et oluline oleks, et ka nemad saadaksid oma tagasisidet mõjuhinnangu jaoks. samuti me oleme ühendust võtnud ka pädevate asjasse puutuvate agentuuridega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et ka nemad kaasata konsultatsioonidesse, aga samuti EU-Liisalt on palutud, et nemad samuti vaadaksid mõjuhinnangut ja levitaksid äh, infot ja loomulikult ka siin äh, komisjonis me sooviksime ähm, ka rõhutada, et äh, me sooviksime teada ka teiepoolset, teiepoolseid vastuseid sellele ja soovime, et see info leviks. ja nüüd veel lõpetuseks, meil on olnud ka sihipäraseid kohtumisi erinevate sidusrühmade esindajatega, äh, näiteks ähm, lennu äh, transpordifirmadega, äh, samuti kodanikuühiskonna esindajatega, samuti õiguskaitseasutuste esindajatega, meil oli ka Põhiõiguste Ameti esindajatega terve päev koht-, toimunud kohtunud ja samuti me oleme kavandanud tulevastel nädalatel, kuudel ka tehnilisi kohtumisi erinevate küsimuste osas, mis on samuti mõjuhinnangus ähm, käsitlemist leidnud, nii et see töö kõik jätkub. ja nagu ma juba ütlesin, meil on vaja saada täielikult infot äh, oma hinnangute, äh, analüüside jaoks, et, et siis need keerulisi ettepanekuid äh, ette valmistada. ja nii nagu varem, siis kindlasti me sooviksime võtta aega, et ka arutada neid küsimusi teiega, millal iganes teile see sobib ja kohane tundub, aitäh! aitäh selgituste eest. härra Teasemere, kas te soovite veel sõna? no mu-. lihtsalt lühidalt paar sõna. seitsekümmend päeva on möödunud kahekümne viiendast ning äh, härra Rosenberg nüüd tunnistab, et selline mitteametlik dokument on olemas. sooviksin komisjonile öelda, et härra Moraes ning mina kirjutasime juba protestikirja ja seda põhjustel, mida eelnevalt mainisin. Äh, arvan, et oleks äärmiselt hea, kui me, meie raportöörid oleks sellest mitteametlikust dokumendist teadlikud olnud, mis esitati kahekümne viiendal juulil ning äh, Eh, see puudutab ja see puudutab ka selliste vaheetappide kasutamist. suur tänu igatahes kõigile kolleegidele, suur tänu ka agentuurile. Very shortly yes.. Uh, ma teen väga lühidalt ja ütlen, et olen igati nõus, et kui mingile institutsioonile infot antakse, siis meie peaksime ka selle info kätte saama ja ma tean, et me võtame selle arut-, arutelu homme koordinaatorite koosolekul ja ma arvan, et sellega ei ole mingit probleemi, sellepärast et kõik poliitilised fraktsioonid on sellega nõus. suur aitäh, suur aitäh selle istungi eest, me saame nüüd täna natukene varem lõpetada. palun ärge unustage, et homme on meil hääletus, võtke hääletuskaardid kaasa. suur tänu teile!